kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et võiksime nüüd alustada tänase koosolekuga. päevakord on laiali jagatud ja ma ei ole saanud mingeid vastuväiteid sellele, nii et siis jääme selle parlam-, päevakorra juurde, sealhulgas peame kinni ka kellaaegadest hääletuse puhul. ainus lisateave on võib-olla see, et leiab aset ühisarutelu punktides viis ja kuus härra Kristjanseni ning äh, härra Leia Riki äh, tekstide osas. punkt kaks, koosoleku protokolli kinnitamine, tegemist oli siis kahekümne teise veebruari koosolekuga ja see protokoll on teile ka välja jagatud proua Linn juhatas seda koosolekut. ja ma ei usu, et nüüd minu pädevuses oleks midagi ette võtta, aga pole ka keegi midagi selle vastu ütelnud, nii et võtame selle vastu siis. kolmas punkt. juhataja teadaanded minu poolt. mul on kolm teadaannet esmalt ma tahaksin teile teada anda, et teil on kaustades dokumendid arvamuste vahetuse kohta kahekümne seitsmendast jaanuarist Hispaania eesistujaga ja see teatis on kättesaadav siis kolmes keeles, saksa, inglise ning prantsuse keeles. samuti leiate kaustadest teadaande Ameerika Ühendriikides eh, saadetud delegatsiooni kohta, see puudutas siis ÜRO tegevust, kolmas kuni viies veebruar kaks tuhat kümme ja see teadaanne on küm-, kolmes, vabandust, neljas keeles, inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles. ja viimane teadaanne puudutab mitteametliku nõukogu, EBSCO nõukogu koosoleku aruannet. see toimus kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa jaanuar Barcelonas ja seal ma ka osalesin meie komisjoni esindajana. ning see teadaanne on inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles kui muid küsimusi enam ei ole, mida te sooviksite tõstatada enne töö juurde minekut, siis läheksime edasi neljanda punktiga. ehk siis vaatame üle muudatuse ettepanekud, mis on tehtud proua Regina Pastose raportile. üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise sätetega ma tahaksin meelde tuletada, et tegemist on küsimusega, kus meie koostöö piirdub lihtsalt arvamuse esitamisega, olgugi et me soovisime äh, süviti koostööd ning seda me teeme koos regionaalküsimuste komisjoniga ja nemad võtavad vastu seitseteist, kaheksateist märts koosolekul oma arvamuse vastu. kakskümmend kuus muudatusettepanekut on esitatud proua vastuse raportile ja ma tahaksingi nüüd talle anda sõna, et ta tutvustaks meile neid muudatusettepanekuid, palun. aitäh, juhataja ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kes on saatnud muudatusettepanekuid. Need äh, muudatusettepanekud loomulikult aitavad minu arvamust paremaks muuta. ma usun, et see arvamus aitab kaasa äh, nõuete suuremale lihtsustamisele. Äh, jutt käib siis nõuetest, mis puutub abile juurdepääsu me suudaksime sellisel moel vältida negatiivset mõju majandusele ja töökohtade loomisele liikmesriikides. kui vaadata neid kahtekümmet seitset esitatud muudatusettepanekuid, siis ma olen nõus viie, seitsme, kaheksa, üheksa, kümne, üheteistkümne, kaheteistkümne, kolmeteistkümne, kuueteistkümne, kahekümne ühe ja kahekümne kuuega. muudatusettepaneku viis osas mis näeb ette abi paremat kahu-, kasutamist ning kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide täitmist. muudatusettepanek seitse puudutab töökohtade loomist, kaheksa VKE-sid, üheksa suhteid komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel ja seda, kuidas me peaksime üksteisele aru andma Madame la President. kõnelejatel, kõnelejal palutakse aeglasemalt rääkida. Äh, äh, proua vastus vabandab ja ütleb, et ta arvas, et ta rääkis äh, juba piisavalt hea kiirusega. muudatusettepanek kümme puudutab töökohtade loomist, muudatus üksteist rõhutab, kui oluline on paika panna reeglid, mis võimaldaksid Euroopa Sotsiaalfondil kiir-, kiiresti kriisidele reageerida ja viia ellu programme. muudatusettepanek kaksteist puudutab Euroopa Liidu raha optimaalset kasutamist ja aktiivseid tööturumeetmeid. muudatusettepanek kolmteist puudutab äh, finantsvahendite tõhusat kasutamist. muudatusettepanek neliteist äh, pikendab äh, siis tähtaegu kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve koguosaluse arvestamisel ja muudatusettepanek kuusteist puudutab äh, tõkete kõrvaldamist abile juurdepääsu teel, siis jo, äh, ma arvan, et äh, kõik need muudatusettepanekud mõjutavad arvamust positiivselt ja aitavad lõppkokkuvõttes arvamust paremaks muuta. aga ma ei ole kuue, viieteistkümne, seitsmeteistkümne, kahekümnega nõus kui vaadata muudatusettepanekut kuus, siis see muudatusettepanek piirab äh, finantsvahendite rakenduse ulatust. Äh, jutt käib siin ühtekuuluvusfondist viisteist. Äh, see ei ole ka mulle vastuvõetav, sellepärast et väike krediit ei peaks selle arvamuse alla käima. kuusteist teeb ettepaneku muuta seda, kuidas arvestus tehakse, see ei ole kohane ning äh, kui vaadata äh, andmeid, äh, mida ei saa usaldada, siis üheksateist ja kakskümmend, need muudatusettepanekud puudutavad jällegi tähtaegu, aga ma arvan, et sellise, seda me muuta ei saa. E, eesistuja kolleegid, see oli siis lühikene ülevaade minu mõttekäigust. lühike ülevaade arvamuse eesmärkidest ning äh, ma, äh, kolleegid, ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on teinud muudatusettepanekud. aitäh raportöörile. kas on sõnavõtusoove? kas need, kelle muudatusettepanekutega ei arvestatud? palun Frau Vorsitzende, im Namen meiner Kollegin Birgit Zippel. Äh, oma kolleegi äh, Seeberi nimel tahaksin ma öelda järgmist. Äh, majanduskriisi kõrgpunktis äh, Euroopa sotsiaalfondide rahastamine oli väga hea mõte, kahjuks aga otsustas nõukogu Äh, teistmoodi ning äh, seetõttu näib, et äh, on mõttetu nõuda sajaprotsendist rahastamist. ka aeg selleks on juba möödas, nii et, et ma arvan, et kui vaata neid suuremaid avansse ja äh, vahendite ülekandmist kahe tuhande seitsmendast aastast, siis me peame olema rahul sellega, mis ettepanekus on, aitäh. <clears throat> Embora não tenha apresentado eh, eh, essa proposta. aitäh, mina ise muudatusettepanekut ei esitanud. aga ma usun, et eh, on äärmiselt oluline säilitada see sajaprotsendine rahastamine nende riikide jaoks, kus tööpuudus on väga kõrge. meil ei ole siin kaasrahastamise nõuet nende liikmesriikide jaoks, kus on väga tõsised sotsiaalsed ja finantsprobleemid. see on väga oluline meede praegusel ajal. ma tean, et võib-olla Äh, siin äh, me kaotame natukene aega selle määruse rakendamisega, aga ma arvan, et me peaksime ka edaspidi äh, nõukogu pisut aitama, mis puudutab seda eesmärki. minu arvates on oluline luua mehhanisme muudavad abi andmise kergemaks ning äh, varasematel aastatel ülejäänud vahendite kasutamise samuti kergemaks. samas ma pean rõhutama, et me peaksime kärp-, vähendama kaasfinantseerimist, eriti sellistes riikides, kus on tõsiselt majanduslikud, sotsiaalsed ja rahalised probleemid, sest muidu meil tekib oht, et selleks, et äh, aidata kaasa sotsiaalsele ja majanduslikule ühtekuuluvusele, on meil vahendeid, mis pigem halvendavad äh, probleem, raskendavad probleeme ja loovad äh, erinevusi sotsiaalsel tasandil, sellepärast et riigid, kellel neid kaasrahastamisvõimalusi ei ole, lihtsalt jäävad kaotajaks ja teised riigid, kus need võimalused on, kasutavad neid siis lihtsalt sada protsenti ära ja selle tulemuseks on see, et territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslikus erinev, erinevus kasvab. ja äh, lähenemine peaks olema Sotsiaalfondi peamine eesmärk. suur aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? kui ei ole, siis ma annan sõna jällegi raportöörile. ja ma tahaksin teada, kas äh, raportöör on juba praegu saanud äh, vaadata, kuivõrd äh, Äh, suured on meie võimalused koostööks äh, komisjoniga, kes vastutab äh, sisuliselt selle küsimuse eest. sest et me peaksime ikkagi saama tagada ja mitte ainult sümboolselt, et tõeline koostöö toimuks ning et meie muudatusettepanekutega arvestataks ka Jüri komisjonis nii et kui te midagi sellest juba teate, siis ma oleksin äh, väga rahul ja kõik kindlasti hea meelega võtaksid selle teadmiseks. ja ma kutsun teid üles äh, tegema kõik selleks, et äh, juriidilist, juriidiliste küsimuste komisjon meie arvamusega arvestaks. Te teate ju, et Euroopa Sotsiaalfondi reformi osas on see väga oluline esimeste konverentsil võeti vastu sellesuunaline otsus, mille vastu ma olin, kuid äh, nii see on, me peame sellega arvestama. ja seega me peame siis äh, kõiki võimalusi ära kasutama, et selles küsimuses sekkuda. kas on veel teisi? ei, palun. aitäh, esimees, esinaine. aitäh nendele kolleegidele, kes sõna võtsid ning äh, kõnelesid siis esitatud muudatusettepanekutest. see oligi ju äh, eesmärk, selleks me ju muudatusettepanekuid esitamegi, sest me soovime, et neid arutada ja väga oluline on ka see saja protsendi rahastamise teema aeg on väga oluline tegur äh, hetkel ning me tõepoolest kaotame aega, äh, üritades saavutada siin sajaprotsendilist rahastamist. loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et äh, liikmesriikidel on vajalikud vahendid, et nad saaksid ära kasutada ka Euroopa Liidu vahendeid töökohtade loomiseks mis puudutab äh, seda mõttekäiku, mis on kaasrahastamise ja sajaprotsendise rahastamise taga, siis see on teema, mida me peame tulevikus arutama, seda filosoofiat, mis selle mõttekäigu taga on. mina isiklikult äh, olen juba selle küsimuse vastavas komisjonis tõstatanud Äh, olen tõstatanud küsimuse sajaprotsendisest rahastamisest Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi puhul. ma arvan, et meie komisjonis on selles küsimuses kaasvastutus ja see, me peaksime ka sellesse teemasse siin süviti minema ja tegema seda ka teistes komisjonides. ma tahaksin veel lisada, et see, mis nõukogus kokku lepiti, oli äh, pragmaatiline samm äh,. see võimaldab liikmesriikidel rahalistele vahenditele tõhusamalt juurde pääseda. sotsiaaldemokraatide fraktsioon Äh, ütles oma seisukoha selles küsimuses juba välja, aga ei esitatud muudatusettepanekuid, mis oleks ette näinud arutelude jätkamist sajaprotsendise rahastamise teemal, aitäh! aitäh raportöörile! jah, ma saan aru, et te olete tõesti valmis äh, seda küsimust regionaalkomiteega, regionaalkomisjoniga arutama, kuid ei ole lihtsalt ainult vaja olla valmis olla, vaid samuti tuleb äh, natukene jõudu näidata ning äh, uks lahti lükata nii-öelda. sest et äh, regionaalkomisjon põhimõtteliselt ei ole valmis praegu selleks, et meie ka osaleksime, nii et tuleb natukene jõudu kasutada. nüüd aga viimane punkt, mida te mainisite selle kohta, et siin on kõik väga avatult suhtunud rahastamisküsimustesse saja protsendi ulatuses, siis eh, see tuleneb sellest, et meile kõigile on selgitusi jagatud ning tegemist oli ainult ajutise võimalusega liikmesriikide eelarvete osas. eesmärgiks oli, et kriisi ajal liikmesriigid saaksid natukene taganeda, et siis rohkem hoogu võtta, edasi liikuda, sellepärast et eh, see on ainult edasilükkamine täieliku rahastamise osas. ja see selgitab ka, miks komisjoni algne ettepanek oli nii väheambitsioonikas. kuid ma nüüd ei väida, et ilmtingimata see saab olema juhtlõngaks äh, Euroopa Sotsiaalfondi läbivaatamisel, kuid me võiksime näiteks vaadata Kreeka puhul, kas järgmise Euroopa Sotsiaalfondi määruse puhul ei oleks võimalik teha niimoodi, et Euroopa Liidu eelarve rahastaks sajaprotsendiliselt, jah, see nõuab muidugi palju suuremat äh, reformi kui seda, mis äh, majanduse hoogustamise kavas ette on nähtud, kuid teie raporti raames me saame seda arutada ning see võib anda uut hoogu kõigele sellele ning see ei lase unustuse hõlma vajuda neid juhtlõngu tulevaste tööde osas. suur aitäh, me hääletame muudatusettepanekute osas, mis te ise esitasite alguses ja mis kolleegid tegid hääletuse käigus homme siis nüüd me oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud ja me läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. ja ma annaksin siin sõna meie raportöörile, härra Ole Kristensenile, kes on nüüd ka siia jõudnud. kokku on kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut ning äh, see raport puudutab äh, kauplemisportfelli ja edasi väärtpaberistamisega seotud kapitalinõudeid ning tasustamispoliitikat äh, üle järelevalve teostamisel. palun, teil on sõna, härra raportöör. tak for det, eh, formand, og tak til mine suur aitäh ja aitäh ka kolleegidele tõesti suurepärase koostöö eest, ma teen lühidalt. me esitasime kompromissmuudatusettepanekuid, kuid me ei ole muidugi nõus kõikide muudatusettepanekute osas. kaks valdkonda on sellised, mis on problemaatilised. tegemist on heade tavade nii-öelda muutuva varieeruva osaga mina olen dokumendid uuesti läbi vaadanud ning seda selleks, et tagada, et kõik tõesti läheks ka kokku sellega, mis koosolekule, koosolekutel otsustati. siin räägitakse samuti komiteedest, mis peaks loodama suurte pankade juures. ja see vastab sellele, mis otsustati Pittsburghi kohtumisel. seega siis, kas me ei peaks mitte taolist ettepanekut toetama, kolleegid? samuti need head tavad. tegemist on siin millegagi, mida me sooviksime vältida, kuid ka see otsus langetati Pittsburghi kohtumisel. samuti nõukogu tegi selle suunalise otsuse, nii et palun vaadake see aspekt üle. lisaks sellele on veel muid detaile, mida sooviksin samuti siin mainida. ning arutada neid võib-olla ka asjast huvitatud isikutega täna pärastlõunal. ja ehk me jõuame ühele nõule enne homset hääletust. aga me peaksime rääkima samuti sellest, mille osas me oleme ühel nõul ja see ongi suurem osa tegelikult raportist. ma olen veendunud, et meiepoolne panus EKOn komisjoni töösse on igati hea ja ma loodan, et majanduskomisjon ka arvestab meie kommentaaridega oma raportis. ma tahaksin tänada sekretäriaati väga hea koostöö eest ja väga vajaliku abi eest ja muidugi mõista, ma kuulan äh, hea meelega ka teie kommentaare, aitäh. kas komisjonist keegi soovib midagi ütelda? Um... je m'interrogeais de savoir si je donnais tout de suite la parole à monsieur. jah, kas ma annan nüüd sõna kohe härra Leia Riikile või mitte, aga praeguses menetluse staadiumis oleks võib-olla keerukas kõike omavahel segamini ajada, sest nüüd me peaksime eraldi vaatama muudatusettepanekuid. nii et Patrick, kui sa oled nõus, siis eh, vastupidiselt sellele, mis ma ennist ütlesin, kõigepealt ikkagi vaatame läbi härra Kristenseni raporti ja sellisele ja seejärel läheme teie raporti juurde, kuid muidugi mõista, kui te soovite sõna võtta, siis teil on võimalik seda teha ka härra Kristenseni raporti öö, osas ja härra Toomas Mann on esimene. Ähm, äh, äh, ma tänan, ma tahaksin kommenteerida Olle Kristenseni raportit. Strasbourgis oli meil võimalus arutada teie kompromisse ja paljudes küsimustes me saime teid toetada, aga samas oli ka selliseid, mis me tagasi lükkasime. A ja B. me oleme e, sõltumatu tasustamiskomitee vastu, et see selline luuakse kuskil valitsuse struktuuris ja samuti muudatusettepanek number kaks, selle vastu oleme samuti, see oli kompromissettepanek, mis esitati ja tugineb varasemal ajal tehtud ettepanekutele ega lähe kuidagi kokku sellega, mida meie välja pakkusime, aga me oleme vägagi nõus muudatusettepanekuga number kümme, kus räägitakse toetuse andmisest sellele muutuvosale, muutuvtasule ja äh, et see ei peaks kuuluma palgafondi. Äh, ja D-punkt samuti Äh, juhtkonda asendatud juh, juhiga ja äh, veel üks punkt, ma soovitasin oma kolleegidele Rahvaparteis seda siin välja pakutud toetada, nimelt asi puudutab Euroopa töönõukogusid ja see on väga tähtis aspekt. nüüd veel mõned muudatusettepanekud. Äh, peamiselt oli tegemist soovitustega ja meie soovitus on A ja B vastu. Äh, selline on Rahvapartei seisukoht, aga C, D ja E, need on punktid, mille poolt me saame hääletada. nii et ma arvan, et see on üsna positiivne lähenemisviis ja on selge, et me oleme üsna avatud, aga mõned asjad on tõesti, millega me kuidagimoodi nõusse jääda ei saa. aga ma arvan, tasakaal on tasakaalus äh,, raport on tasakaalus, raport on hea ja Äh, ma arvan, et me peaksime mõlemad raportid koos käsitlema ja leidma tasakaalu nende vahel. ja minu ettepanek oli, et me hääletame selle raporti poolt. nii et me mm, oleme väga lootusrikkad, aga samas jääme ka realistideks, peame. Mais, euh, euh cher vice-président, quand vous dites jah, lugupeetud aseesimees, kui te räägite siin edasiliikumisest, mida see tähendab siis täpselt? Teil on muudatusettepanekuid? kas te ei soovi neid punkte või on siin mingit mänguruumi? Zu bewegen ist ein wichtiger Bereich. Ole macht das ja gut. Kompromisse bestehen darin. edasiliikumine on jah, väga hea, aga, aga kompromiss tähendab seda, et liigutakse teineteisele vastu. ja Äh, kui me ütleme jah CD ja E-le, siis äh, teie ütlete jah CD-le, E-le, me saame A ja B-s vastu tulla, aga kuna see ei ole võimalik, me võtsime selle teadmiseks. Bon, alors tout ça est à lire entre les hästi, siis tuleb ridade vahelt lugeda, mida kõik see tähendas, sest et minagi ei saanud väga hästi aru, mis siin mängus nüüd on, aga ma usun, et äh, peamised asjaosalised äh, mõistsid seda. palun. Merci. Euh, jah, proua Telli. Äh, suur tänu härra Kristjansonile esmalt tehtud töö eest ja suur tänu selle eest, et kõik fraktsioonid on kaasatud ja eriti ka just rohelised ning kompromissi ähm, kompromisse tõesti ei olnud väga kerge alati saavutada. ma tahaksin lihtsalt rõhutada, et ma kahetsen väga, et me ei ole läinud piisavalt kaugele boonuste osas. siin me räägime kolmekümne viiest aastast, see on siis see ajavahemik, mille raames võib edasi lükata maksmist kuid samas me oleme ka paljudes küsimustes suutnud edasi liikuda ja roheliste muudatusettepanek, äh, mis puudutas äh, ka töötajate kaasamist äh, palgapoliitikasse ning samuti sõltumatu tasustamiskomitee loomine ning samuti sotsiaalküsimuste ning keskkonnaküsimuste kaasamine ettevõtete pikaajalisse äh, tulemik, tulemuslikkusnäitajatesse. nii et need kompromissid äh, loodetavasti jäävad peale homme ning äh, me loodetavasti soodame ka natukene sõbralikku survet avaldada majanduskomisjonile, nii et meie soovitusi ka arvesse võetakse, aitäh! suur aitäh! ma tahtsin kompromiss A osas sõna võtta, sellepärast et äh, ma saan aru, et siin soovitakse tõesti, äh, härra Toomas Mann soovib liikuda ühes või teises suunas ja nende tasustamiskomiteede osas on olnud teatud probleeme äh, oma endises elus nii-öelda olen ma mõistnud, et need komiteed on olnud arutlusel juba väga-väga pikka aega ning äh, need on olnud, need olid juba ka esimese raporti osaks, kus räägiti juhtimisest Euroopa Liidu sees, see oli enne Barroso aega, tegemist oli siis Winteri raportiga. ning taolise komitee loomist Neid äh, mainiti juba seal. kriisile vastamisel oleme me näinud kabaalis, et see, kuidas on omavahel seotud riskide järelevalve ning äh, tasude hindamine on äärmiselt oluline aspekt. Äh, see peaks siis kõrvaldama liigsed hoovad, et eh, liigsetelt riskidelt, et ei võtaks liiga palju riske. nii et eh, see kõik on väga tähtis ning eh, raportöö tuletas ka meelde, et Pittsburghis, jah, me teame küll, et ameeriklased äh, pooleldi vaid äh, peavad kinni sellest, mis Pittsburghis tehti, aga ikkagi, äh, mis puudutab Euroopat, siis eurooplased läksid nende ettepanekutega Pittsburghi ning oleks nüüd natukene paradoksaalne, et meie ise ei peaks kinni neist kohustustest, millega me välja tulime ja mille, mida me tahtsime, et teised endale võtaksid ning see tasustamise osa kindlasti kuulus ka G kahekümne selle tippkohtumise järelduste hulka. tegemist on äh, ühe sammuga parema halduse, parema juhtimise poole. ma nüüd ei tea, mis liiki see muutus või liikumine siin täpselt saab äh, olema meie komisjonis, aga loodetavasti me siiski suudame kompromiss A osas lahendusele jõuda, sellepärast et äh, ma näen, et see teema ka ettevõtete juhtidega aruteludes ei ole tabuteemaks ja osad juhid on igati valmis seda ettepanekut äh, kaaluma ja nad on pigem, ütleme, teadlikud sellest, et nad peavad sellega nõustuma. ja osad struktuurid on selles suunas juba ka liikunud, nii et ma leiaksin, et oleks kahju härra Kristjanseni raporti puhul, kui me ei suudaks äh, seda kompromissi läbi suruda. nüüd aga, härra raportöör, kas ehk keegi veel soovib sõna? tundub, et mitte. seega siis, äh, härra raportöör, kui te soovite kokku võtta. Eh, aitäh nende märkuste eest. ma olen igati nõus teiega, lugupeetud esinaine ma leian, et jah, ka meie peaksime nende kahe viimase kompromissmuudatusettepaneku osas üksmeelele jõudma. ma nüüd ei tea, võib-olla äh, Toomas Manniga me saaksime pärastlõunal äh, kokku saada ja üritada siis jõuda mingile kokkuleppele. mina igastahes olen valmis proovima. hästi, kui te mõlemad nüüd saalist lahkute, siis ma eeldan, et, et ega lahendusega välja tulete, aga kahjuks siis ei ole siin enam väga palju rahvast. aga nüüd, homme me hääletame. ja nüüd härra Le Järiki arvamus siin on viis muuda-, äh, kompromissmuudatuse ettepanekut koostatud. Äh, nüüd aga, mis puudutab äh, pädevat komisjoni, siis ma tahaksin raportöörile ütelda, et meie arvamus on mõeldud juriidiliste küsimuste komisjonile ning härra Leene raport kahjuks on praegu kättesaadav ainult inglise keeles ning ta esitas selle väga hilja neljandal märtsil. ja kindlasti te mäletate, et äh, kui me teie raportit esimest korda arutasime, siis üheks meie murepunktiks oli see, et äh, raporti, härra Leene omaalgatusliku raporti rakendusala vastaks ka meie muredele, nii et äh, ma ei tea, kas teie omalt poolt saite toetuda ka sellele algtekstile, mida me peaksime täiendama, aga igastahes enne homset, enne hääletusi me peame seda tõesti väga tähelepanelikult vaatama. palun, äh, sõna on teil, härra raportöör, äh, tutvustamaks kompromissmuudatusettepanekuid ja ka neid, mida kompromissid ei kata. jah, aitäh! ma tahaksin esmalt äh, tänada kõiki kolleege, kes osalesid arvamuse koostamisel ja tõesti, ma olen, äh, tunnen head meelt selle üle, et me oleme suutnud jõuda kõikide fraktsioonide vahelisele äh, kokkuleppele, äh, kus tõesti osalesid kõik fraktsioonid. nüüd ma tahaksin temaatiliselt läheneda muudatusettepanekutele, neli, viis, kuus puudutavad pra-, vastutust tasustamise küsimustes finantssektoris seda ka seoses riskide võtmisega ja seega kompromissis A oleme me selle kõik kokku võtnud, siin on öeldud, et tulu arvestatakse välja äh, vastavalt lühiajalistele sissetulekutele ning seda siis äh, lahus äh, reaalmajandusest. ma ei saa toetada aga muudatusettepanekuid kaheksa ja üheksa, seda seetõttu, et see tasustamise süsteem, mis põhineb äh, reaalmajandusel, on negatiivne. üksteist, kaksteist, kolmteist, need on kokkuvõtted kompromissi B. ja siin kutsutakse üles uue äh, finantsstruktuuri koostamisele, äh, mis alluks liikmesriikide ja Euroopa Liidu järelevalveorganitele, mille otsused oleksid siduvad tööhõivekomisjon peab toetama taoliste eh, siduvate pädevuste loomist finantssektori osas ning seda muuhulgas arutatakse ka muudel tasanditel nii Euroopas kui maailmas. seetõttu ma toetan muudatusettepanekuid kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa, mille, mis on tehtud eh, proua Pervanche Perezi poolt neliteist, viisteist, siin tuletatakse meelde, et komisjon on teinud soovitusi kolmekümnendal aprillil kaks tuhat üheksa tasustamise kohta, need on kokku võetud kompromissis C. esimeseks sammuks on seda meelde tuletada, teisalt tuleb äh, suurendada ka ettevõtete et sotsiaalset ja keskkonna vastutust, need on ära toodud muudatusettepanekutesse kuusteist, seitseteist, samuti kakskümmend viis ja kakskümmend kaheksa, mis on kompromissis E kokku võetud. sotsiaalvastutus on seotud ka võitlusega igat liiki diskrimineerimise vastu, nagu see on ära toodud muudatusettepanekutes kolmkümmend kaks, see tähendab ka äh, võrdseid palku äh, meeste ja naiste puhul, muudatuse ettepanek kolmkümmend neli siis ja selle muudatusettepaneku on teinud proua Teli tasustamisküsimine äh, kohta tehti väga palju muudatusettepanekuid, äh, kaheksateist kuni kakskümmend neli ja need on kokku võetud kompromissis D. me oleme kõik nõus, et juhtide tasustamisel on olnud negatiivne mõju ning on julgustanud võtma hulljulgeid riske, siis äh, tuleb arvestada igat liiki tasudega, mitte ainult palgatasuga. on ka boonused, äh, nii-öelda kuldsed vihmavarjud, äh, samu, ning samuti äh, pensioni, lisapensionid. lisaks sellele me teame ju, et paljusid üksusi abistas ka riik või Euroopa Liit ning taolised sissetulekud peavad saama maksustatud vastavalt äh, jõus olevale seadusandlusele nagu nagu palgatulud. muudatusettepanekus kolmkümmend kuus härra Baltaseri ja proua Metsneri poolt rõhutatakse et reaalmajanduse kaitse ning toetus on äh, äärmiselt olulised, seda ma toetan ning seetõttu äh, tulud taolistest maksudest äh, tuleks suunata sotsiaalkindlustusse, üldhuviteenistustesse, sest et praegu kriisi all need kannatavad, kuid samas on need üheks oluliseks osaks meie majandusest. samuti tasu ning äh, keskkondlik ning sotsiaalvastutus. see puudutab ka töötajaid ning seega ne-, nad peavad saama os-, osaleda valikute tegemisel. muudatusettepanekud nelikümmend üks, nelikümmend kaks aga piiravad osalust ja konsultatsiooni töötajatega. ma leian, et töötajatel on vaja uusi õigusi neis äh, uudsetes konkurentsitingimustes, mis meil praegu on. seega ma eelistan muudatusettepanek kolmkümmend üheksa nelikümmend, siin tugevdatakse töötajate õigusi ning samuti nende osalust äh, töötingimuste äh, arutamisel ning investeeringute osas. toetan muudatusettepanekut kakskümmend viis ja siin on mitmeaastane, äh, miinimum kolmeaastane kava, äh, mille eesmärgiks on hinnata ettevõttes tehtud otsustes sotsiaalset mõju. Äh, see puudutab näiteks palku ja lisaks sellele toetan neljakümne kuuendat muudatusettepanekut härra Sogorilt, mis puudutab hüvitisi isiklikult ma kahetsen väga, et kompromiss tee osas läbirääkimised tegelikult äh, lükkasid kõrvale progressiivse maksustamise tasude osas. tegemist on esimese sammuga, kui me maksustame kapitalitulusid ja palgatulusid, siis me siiski näeme, et kriisiolukorras äh, et kapitali maksustamine kõrgema maksumäära alusel kui äh, äh, palgatulu maksustamine on soovitav kõikidest aspektidest lähtudes, nii et suur aitäh! Merci, madame Deli. proua Deli. Euh, je voudrais euh, féliciter. ma tahaksin tänada kolleegi Lõia Rikki suurepärase töö eest. ja ma tahaksin tulla tagasi nüüd tema poolt tehtud ettepanekute juurde. ma ei tahaks mainida eraldi kompromissmuudatusettepanekuid. põhimõtteliselt rohelised on nendega rahul, ma kahetsen. ma olen rahul, et äh, nüüd on ühes dokumendis ära toodud ka äh, sissetulekute ülemlävi, kuid ma ei ole rahul sellega, et meil on siin arvuline näitaja selle läve osas. ma leian, et selline maks, maksimumpalga idee praegu Euroopa, vabandust, on Ameerika Ühendriikides äh, levimas. ma arvan, et Euroopas me peaksime selle üle mõtlema praegu me räägime siin ligikaudu neljakümne neljast äh, neljakümne neljast miljonist eurost kuus. ma leian, et äh, raportöör on arvestanud paljude roheliste arvamustega, äh, mis puudutab diskrimineerimist, äh, palkade võrdsust ning samuti võitluses, seda, mida me ütlesime võitluse kohta fiska-, maksuparadiiside vastu. härra Konfirati, palun. Grazie, president aitäh. ka mina sooviksin äh, tänada raportööri, kes te on teinud suurepärast tööd, kuigi tema töö polnud sugugi kerge ma arvan, et äh, see töö, mis on tehtud kompromisside saavutamiseks äh, ja neid kompromisse ma sisuliselt võin toetada, on äärmiselt oluline, sellepärast et Äh, siin on omavahel ühendatud kaks asja. Äh, mida ei ole alati kerge ühendada ja mille vahel ei ole alati kerge tasakaalu saavutada. Neist esimene on äh, eetiliste tingimuste sissetoomine töö tasustamisse ning äh, teiselt poolt äh, vajadus olla läbipaistev. läbipaistvust on meil nii paljudel juhtudel olnud vajaka. läbipaistvus äh, ning see, kuidas tasustamine toimub, kuidas palkasid määratakse, aitab luua häid tavasid ning järjekindlat tegutsemist ettevõtetes ning äh, äh, loob äh, olukorra, kus ingimu-, inimesed ei saa teatud tingimusi oma huvides ära kasutada. nii et, et see tasakaal tõepoolest on äärmiselt oluline. me peame kaaluma selliseid reegleid ja standardeid, mis lubavad meil edasi liikuda, minna kaugemale sellest olukorrast, mille me oleme nii-öelda päranduseks saanud ja mis, millest on tingitud väga paljud probleemid finantssüsteemis ja pankades, samuti tööstuses ja teenuste sektoris. tegemist on üldist laadi probleemiga. Äh, me peame äh, äh, lähenema asjale järjekindlalt. on vaja sidusust selles töös, mida me teeme ma arvan, et me ei tohiks leppida selle seisukohaga, et me lihtsalt tunnustame kedagi kasumite eest, me peaksime tagasi tulema ka ettevõtete sotsiaalse vastutuse juurde. me näeme, kuidas ettevõtted edendavad selliseid tasustamisviise, mis tegelikult ei peegelda seda sotsiaalset vastutust. me ei taha seda tasustamissüsteemi muuta jäigemaks Eh, inimesed ei hakka tingimata õigesti käituma, kui neile mingid jäigad reeglid peale suruda. meil tuleb leida teatud tasakaal teatud eh, siduvate kohustuste vahel ja teatud moraalsete elementide vahel, eh, teatud arusaamine sellest, milline on õige käitumine ja mulle tundub, et härra Le Jaric on astunud samme sellise tasakaalu leidmiseks ma arvan, et see punkt, kuhu me praegu tõesti oleme jõudnud, on selline, mis väärib tunnustamist. aitäh, härra Krütsman, palun. aitäh, eesistuja. Äh, ALDE raportöör proua Meissner on hetkel Washingtonis äh, ning vabandab seetõttu, et ta ei saa ise kohal olla, ta palus, et mina tema seisukohad edastaksin. arvestades majandus- ja rahanduskriisi, leiab proua Meissner, et on väga oluline äh, ka eetilised küsimused äh, sellesse teemasse sisse tuua aga ka sellega ei tohi liialdada, me ei tohi ka liigset kontrolli ettevõtete üle kehtestada. lähimuspõhimõte on samuti oluline ja seda ei tohi ka silmast lasta. ma tahaksin öelda seda, et tasustamispoliitika on midagi sellist, mille eest vastutab ettevõte ise, ettevõtete struktuurid on väga erinevad, ärgem unustagem seda, et on, on suuri ettevõtteid, on VKE-sid ning nende tasustamispoliitikad on väga erinevad me ei tohiks äh, lihtsalt keskenduda nendele tohutu suurtele töötasudele, mida ettevõtete juhid USA-s saavad. me peame vaatama siiski, millised on need keskmised tasud. ja kui me võtamegi sihikule mingi keskmine mi,, mi, kust see keskmine peab siis tulema, millisest majandussektorist näiteks meil tuleb sellised asjad selgeks teha. nüüd loomulikult ettevõtete üldkoosolekud, aktsionäride osalemine, töötajate osalemine on väga kasulik. inimesed peavad nägema, kes on need inimesed, kes nende kapitali kasutavad ja sellega ümber käivad. me oleme nõus ka Rahvapartei variraportööri härra Baltasaari poolt öelduga, me toetame ka paljusid kompromissmuudatusettepanekuid, mis on tehtud, aitäh! aitäh! proua Pascal Gruini ja seejärel härra Helmer. jah, suur aitäh. see arvamus äh, härrale ja Riikilt valmistas mulle suurt huvi. pärast finantskriisi, mis on nüüd muutunud majandus- ja sotsiaalkriisiks ja mis tuleneb äh, halvast pankade juhtimisest, äh, nüüd me peame vaatama lähemalt, kuidas fonde hallatakse. tasustamise koha pealt ma olen nõus, et tasud peavad olema proportsionaalsed, realistlikud ja vastama vastutusele ning ka tulemustele. Need tulud peavad samuti olema sellised, et meie kodanikud saaksid nendega nõustuda. kuid ma ei ole üldse nõus, et me peaksime mingi ülemläve seadma, siis me peame hakkama vastavalt käibele ja erinevatele kriteeriumitele mingeid tabeleid koostama, kõik see on väga keerukas ja mul tekkis küsimus, et kas mu kolleege, kes näiteks on vaadanud, millised äh, on tasud erinevates sektorites, sest et tõesti pankades on vastutus väga suur, aga võtame näiteks kas või jalgpalliklubid, kus on samuti ju äh, treenerite ja mänedžerite palgad äh, küsitava väärtusega. ma ei saa nüüd kõigepealt raportis hääletada, mõned punktid on liiga siduvad, kuid muudatusettepanek kuusteist minu meelest vastab väga hästi sellele, mida ma sooviksin tegemist on siduvate meetmetega, kuid äh, mingeid äh, otseseid lagesid siin ei ole. aitäh! aitäh, härra Helmer ja seejärel härra Toomas Mann. Äh, vabandust, ma ei kuulnud, et mulle sõna anti Äh, ma tahaksin tänada teid kõigi eest, et mul, selle eest, et mulle anti võimalus sõna võtta. ja ma kõnelen oma emakeeles, kui teil midagi selle vastu ei ole. ma tahtsin öelda, et ma olen pisut hämmeldunud selle arutelu üle, ma olen seda siin tähelepanelikult kuulanud, äh, ma tahaksin kõigepealt teada, mida sõna deontoloogiline tähendab sellepärast et mina olen inglise keelt õppinud kuuskümmend ja kasutanud kuuskümmend viis aastat, ma pole selle sõnaga kunagi varem kokku puutunud. nii et, et ma tahaksin teada, mida see tähendab. aga kogu see arutelu rajaneb eeldusel, et pangad ja teised finantsasutused vastutavad täielikult nende probleemide eest, millega me praegu silmitsi olema. me peaksime võib-olla meelde tuletama, et tegemist ei ole siiski ainult pankade ja finantsinstitutsioonide süü. probleemid said alguse Ameerikas, kus president Jimmy Carter ja tema järglased äh, kutsusid laenuasutusi üles äh, andma laene ka nendele, kes ei suutnud laene tagasi maksta, siit äh, tuligi see kinnisvaramull ja Greenspan oli see, kes intressi äh, äh, määrasid liiga kaua madalal hoidis ja aitas kaasa sellele kinnisvaramullile, mis äh, praeguse segaduse on tekitanud. loomulikult pangad ja finantsinstitutsioonid on teinud valesid otsuseid, aga ei maksa kalasid süüdistada selle eest, et nad vees ujuvad. niisiis me peame riigid ei pea hakkama finantsturge reguleerima, seda ei pea tegema ka parlament ega meie, meie komisjon. me ei pea hakkama siin sekkuma sellesse, kuida-, kui palju finantsinstitutsioonid kellelegi palka peavad maksma ma olen nõus ühe asjaga, mida härra Kreutzmann ütles. tal on täiesti õigus, kui ta ütleb, et ettevõtted ise peavad oma tasustamispoliitika paika panema ja mitte meie komisjon ja see ei ole ka Euroopa Komisjoni ja, ja meie komisjoni ülesanne maksumäärasid paika panna. ning äh, kogu see mõte mingitest eh, hüpoteetilistest maksudest, eh, seda keegi ei ole seda põhjendanud või selgitanud. meie siin Euroopa Liidus ja siin komisjonis eh, ei, ei saa otsustada, milliseid makse tõsta ja kuidas sellest maksudest saadust raha kujutada. selline lähenemine on lihtsalt absurdne ja skandaalne nii et, et ma tõesti pean ütlema, et mul on väga raske sellist ettepanekut toetada ja ka kompromissmuudatusettepanekuid, aitäh! Merci euh, aitäh, kallis kolleeg. minu kõrval on kreeka keele spetsialist ja ta väidab, et termin deontoloogia tuleb äh, vana-kreeka keelest ja ma lihtsalt sooviksin teile ette lugeda definitsiooni, mille ma olen välja võlunud oma väiksest sõnaraamatust. tegemist on äh, kutsereeglite kogum, ning algselt oli tegemist äh, meditsiinivaldkonna terminiga ja tänapäeval kasutatakse seda kõikide ametite puhul ja ma eeldan ka, et finantsturgude puhul sellisel juhul. härra Toomas Mann ning äh, seejärel järgmised. aitäh, äh, eesistuja. mina tahaksin öelda Äh, teil äh, küll äh, proua president, aga prantslased ütlevad lihtsalt president. niisiis äh, äh, president või eesistuja või mis iganes härra Kreutzmann pidi ära minema teise komisjoni, kus ta tahab samuti sõna võtta, sellepärast et ta enam siin saalis ei ole aga nüüd tulles asja sisu juurde, äh, ma tahaksin öelda järgmist. on ettevõtteid, äh, mis käituvad väga vastutustundlikult, eriti äh, puudutab see VKE-sid ning on teisi ettevõtteid, mis teevad täpselt seda, mis neile meeldib ja ei ole nii vastutustundlikud. seega me peame Äh, vaatama, millise, milline on ettevõtete panus meie sotsiaalsesse turumajandusse. ja äh, kriisi kõrgpungis ma kõnelesin mõnede, mõnede inimestega, kes äh, panganduses töötavad ja nemad näiteks ütlesid, et näiteks meie ettevõttes ja, ja paljudes teistes ettevõtetes äh, Äh, makstakse preemiaid ainult siis, kui meil õnnestub klienti hoida vähemalt neli aastat. nii et, et äh, asi ei ole ainult äh, müü-, müümises ja ostmises. väga lühikese aja jooksul, asi on ka klientide hoidmises pikema aja jooksul ja selline lähenemine on hoopis teistsugune ja seda rõhutada on oluline, sest et näitab, et Äh, on olemas selline stabiilsus ja jätkusuutlikkus, mida me soovime. ma arvan, et me ei saa tõesti muuta nende tasude ja preemiate suurust. kui ettevõttel on aktsionärid, kui tal on kohustused, siis siin on öeldud, et me võime neid äh, tasud maksta siis, kui äh, kriis on kord läbi, see on ka üks selline poliitiline lähenemine. ma ei tea, kas äh, on võimalik ettevõtteid võrrelda, arvestades seda, kuivõrd erinevad ettevõtted on ja kui, kuivõrd erinev on nende panus majandusse ja ka nende vastutus. Äh, minu arvates on tegu hea raportiga, aga Rahvapartei on esitanud üsna palju muudatusettepanekuid, mis muudavad selle raporti meie arvates tasakaalukamaks. aitäh, proua Moran. ja seejärel äh, proua Deli soovis jälle sõna, nii küll kombeks ei ole, kuid kuna meil on natukene aega, siis me võime tõesti teie soovile vastu tulla. proua Moran, palun. suur aitäh ma leian, et äh, raport on väga huvitav. eriti võttes arvesse seda majandustormi, mis meid tabas kogu maailmas. ja ma nõustun sellega, mida ütles Toomas Mann just äsja ning samuti sellega, mida Pascal Gruny ütles. ma arvan, et me peaksime vältima kõigi bandiitideks ja võrdsukateks tembeldamist. nagu te ütlesite, tegemist on eetikaga, deontoloogiaga ettevõtluses, panganduses. siin on omad reeglid, mis on selged ja igati mõistetavad kõigile me peame aga ka äh, kinni pidama nende, äh, nende toimimisest, äh, nende dünaamikast, sellepärast et nemad tagavad töökohad, nemad tagavad palgad oma töötajatele. nii et me peame ikkagi neile mänguruumi jätma. raamistikku on jah vaja, kuid meil on vaja eelkõige eetikat ja ontoloogia reegleid ja me ei peaks lihtsalt piirama ja takistama, pärssima neid, eriti näiteks palkade osas, sellepärast et see võib lihtsalt pidurdada seda majanduslikku dünaamikat, millest meil praegu puudu on. liigne reguleerimine oleks täiesti vastutöötav ja ei läheks kokku meie kõikide huvidega. kuueteistkümnes muudatusepanek ma pean ütlema, et ma isiklikult saan nõustuda siin täielikult äh, proua Grüniga ja täpselt samadel põhjustel. proua Teli? jah, ma tahaksin meelde tuletada, et kahe aasta jooksul on see finantskriis maksma läinud äh, üle kümne miljoni töökoha ja need töötajad ei ole ise milleski süüdi. seda esiteks ning paralleelselt me oleme näinud, et täiesti äh, ebasünnis äh, praktika tasude osas näiteks viiskümmend protsenti äh, kahe tuhande üheksandal aastal võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga, nii seitse miljardi euroni on jõutud nüüd nii et tegemist on täiesti ebasündsa olukorraga, siin me räägime just nimelt deontoloogiast. Te ütlesite, et te lähtute sellest, mis Ameerika Ühendriikides toimub, kuid me tahaksime meelde tuletada, et tuhande üheksasaja neljakümne teisel aastal Roosevelt äh, viis sisse maksimum sissetuleku, see võimaldas vähendada ebavõrdsust äh, kõige rikkamate ja kõige vaesemate vahel. deontoloogia, see tähendab ka sotsiaalset õiglust ning äh, see ning praegu me käsitleme küll finantsküsimusi ja ehk jalgpalliga hakkame mõnes teises direktiivis äh, pihta. härra Clark. ma tänan. ka mina üritasin aru saada sellest loogikast, mis selle mõttevahetuse aluseks on ja see deontoloogia mõiste oli keeruline, aga nüüd, mis puudutab põhjenduspunkti A, siin öeldakse, et deontoloogia, nagu näiteks hoolikus, riskide juhtimine, juhatuse tegevus või aktsionäride õiguste eh, elluviimine. kui tohib jätkata, palun. aga te loete praegu ette Leene raportit. ärge pange klappe pähe, ma räägin teie emakeeles, aga ma ikkagi ei kuule teid, on vastus. Te loete praegu Leene raportit, see on juhtkomitee komisjoni raport ja see ei ole sugugi see tekst, mida me praegu arutame, aga deontoloogiat tahan ma praegu seletada, kas ma tohiks nüüd jätkata? deontoloogia, äh, nii nagu sellest aru saadakse ja kuulanud ära nüüd, äh, mis siin öeldi, sellest lähtudes on täiesti õige äh, ära kuulata need, kes on analüüsinud asja ja teinud ettepanekuid aga see nõuab, et on vaja kõigepealt asja korraldada ja öelda, mida teha ja meie komisjon peaks ka töötama selle nimel. aga raamiste seadmine äriühingule, milles nemad peavad tegutsema, on täiesti ebakohane. nõu anda jah võib, aga nõud, nõudeid seada ei tohi jah, veel sõnavõtusoove, palun. Ähm, ma tänan, proua esimees. mul on üks täiendav märkus. ma ei taha üle korrata kõiki argumente, mis juba kõlasid, aga on üks aspekt, mis minu arvates on väga oluline ja see on soolise võrdõiguslikkuse aspektide integreerimine. see on üks aspekt, mis peaks kajastuma ka raportis. komisjon peaks täitma oma ülesannet ja edendama äh, naiste mm, osakaalu suurendamist ka vastutavatel ametikohtadel. see on midagi, mida peame arvestama ka siin selles tekstis. Ähm, merci. aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? härra Terusas. Uh, thank you. I just... ma tänan. Uh, see deontoloogia alane mõttevahetus ja et tegemist ei ole ingliskeelse sõnaga. Uh, härra Helmerile ma meenutan, et inglise keel, mis oli ka minu emakeel, ehkki ma olen Iirimaalt, viiskümmend protsenti sõnadest, mis te leiate inglise sõnaraamatutest, tegelikult pärinevad prantsuse keelest um,. jah, tõesti tuleb tunnistada, et prantsuse keelel on samas jällegi mõningaid ühiseid aluseid kreeka keelega. sest ju öeldakse, et tegemist on meie ühise kultuuripärandiga ja samas paljud äh, meist järgi jagavad äh, ladina kultuuripärandit äh, või siis Vahemere kultuuripärandit. meie kultuurid, mitmed on pärit Vahemere basseinist ja võib-olla tõesti viimasel ajal on kasulik seda meeles pidada, kuid kas meil on veel sõnavõtusoove selles teemas? ei ole, sellisel juhul annan sõna jälle raportöörile. jah, ma tahaksin teid lihtsalt tänada kõiki selle eest et arutelus osaleid, osalesite ja paar märkust ka minu poolt veel lõpetuseks. nüüd see küsimus, mis tõstatati erinevate ettevõtete kohta, mis olemas on, jah, muidugi mõista, sest kõik teavad, et see, need meetmed ei puuduta ei väike ega keskmise suurusega ettevõtte juhte sest et nende sissetulekud tihtilugu ei ole kõrgemad kui nende töötajate omad või on äh, sama kõrged. nii et neid see ei puuduta. teiseks, mis puudutab seda, et kas meil on vaja õigusloomet või mitte, siis selles osas on käimas arutelu, me koostasime arvamuse. me peame aga selgeks tegema, mida me soovime. kui meie ei ole rahvasaadikutena need, kes peavad äh, elu korraldama Euroopa Liidus, siis sellisel juhul jah, tõesti taoline arutelu ei peaks aset leidma, aga kui me leiame, et me ikkagi peame korraldama Euroopa Liidu tegevust ning ka õigusloomega tegelema, siis sellisel juhul äh, esindusdemokraatia raames, meie oleme rahvaesindajad, äh, me peaksime sellega tegelema kuid ma tõden, et äh, praegu minna laskmist ei ole. keegi äsja ütles, et me kogu aeg aina maksustame. mina aga näen, et äh, tegelikult me suurendame Kreeka rahvamakse. tegemist on siis käibemaksuga, kuid äh, me ei tohiks lisamakse nõuda neilt, kes taolise olukorra on loonud ja teiseks, see, mida me praegu arutame, seda arutatakse ka muudel tasanditel ja ka kõrgematel tasanditel. see küsimus on jõudnud arutelule ka G kahekümnes kahel korral juba. ning samuti Euroopas arutatakse seda eile veel majandus- ja finantsnõukogus ning sama arutelu on käimas ka Ameerika Ühendriikides, nii et te kõik näete kindlasti ja mõistate, et jah, on vaja võtta vastu õigusloomelisi otsuseid, vastasel juhul lihtsalt hakkab valitsema džungliseadus. ma olen äh, taolise džungliseaduse vastu, me ju teame, et äh, ohvriteks on alati needsamad, ehk siis need, äh, kes kaotavad oma töö, oma pensioni. aga veel lõpetuseks suur tänu kõigile kaastöö eest. me hääletame arvamuse eelnõu osas homsel hääletusel ja nüüd me jõuame seitsmenda päevakorrapunktini. ja sõna saab kolleeg Sergio Cofferati ja tema arvamus puudutab majandus- ja rahanduskomisjoni raportit riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavnemise, elavnemise kontekstis, palun. ma tänan, proua esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes saatsid oma märkused selle teksti kohta, mis ma neile välja saatsin. ja kes on teinud muudatusettepanekuid ja üles näidanud koostöövaimu. ja mul oli suur heameel selle üle. peab ütlema, et enamik muudatusettepanekuid, mis laekusid eh, esimehelt ja teistelt kolleegidelt. järgisid seda teksti parandamise eesmärki ja olid väga positiivsed. ja ma olen koostanud ka mõned eh, kompromisslõigud juba. ja olen välja pakkunud selliseid lahendusi, mis minu arvates võiksid pälvida suure üksmeele. Äh, ainsad muudatusettepanekud, mis mulle ei sobi, tulid proua Figareidolt. sest äh, meie seisukohad äh, väga lahknevad. loomulikult proua Figueredo ettepanekud on väga õiguspärased, aga aga nad on hoopis teistsugused kui minu arvamused või teiste kolleegide seisukohad. nii et ma kardan küll, et proua Figueiredo äh, ettepanekud ei ole mulle vastuvõetavad. mis puudutab teisi ettepanekuid, siis ma usun, et meil on õnnestunud siin leida head kompromiss-sõnastused. ma tahaksin peatuda ühel aspektil, vaid pisut lähemalt. nimelt meil toimus äh, arutelu kahe kompromissettepaneku üle, kus me ei jõudnud üksmeelele. ehkki mulle näis, et see peaks olema võimalik. ja ma pean siin silmas muudatusettepanekut C ja E. ja teema on tegelikult äh, sama nii C kui E kompromissi puhul ehk teil ei ole midagi selle vastu, kui ma tulen nende juurde tagasi. Äh, minu kolleegid ei jäänud minuga äh, ühele meelele, nimelt asi puudutab jälle tasustamist. Äh, seda sarnast teemat me juba arutasime täna siin. ma tahaksin rõhutada kompromissettepaneku peamisi seisukohti minu arvates on alati olnud oluline ja eriti kriisi ajal on oluline, et meie käsutuses oleksid instrumendid, mis võimaldavad meil reguleerida eh, jõukuse jaotamist, et oleksid fiskaalsed instrumendid, lepingulised instrumendid, ükskõik, kas siis on tegemist kollektiivlepingutega või mingite muude instrumentidega ja jõukuse jaotamisel on ju eesmärgiks äh, inimväärikas elu tagada meie kodanikele. on erinevaid viise, kuidas kaitsta inimeste elamistingimusi ja töötasusid. Äh, on väga erinevaid instrumente ja riigiti erinevad instrumendid ka tublisti, aga peamine põhimõte on see, et kõigil peab olema võimalik elada inimväärset elu. ja siin ma pean silmas sotsiaalkindlustust, mille eest seisab hea valitsus ning samuti lepinguid, mis sõlmitakse selleks ja ma ei pea siin ainult silmas töötasu, ma pean siin silmas ka pensione. niisiis. Äh, töötasu peab vastama töötava isiku professionaalsusele, äh, tehtud töö kogusele, töö ajale, mis on tööks kulutatud ning samuti on tähtis arvesse võtta ka töö tootlikkus töötamisel. ja kõik see käib mõiste soorituse alla. nii et meil on vaja, et oleks hea korralik seos soorituse, see on siis töö tulemuste ja töötasu vahel. ja see on põhimõte, ma usun, millega inimesed nõus on ja siis tulevad siin arvesse teatud kriteeriumid ja head tavad ja nende edendamine. nii et see oli eh, minu kompromissettepanekute eesmärk ja loogika me ei taha siin mingisuguseid väga piiravaid ettekirjutusi teha, eeskirju koostada, aga mul on ka omal oma ametialane kogemus kogunenud ajapikku. ja sellele ma tuginen, kui ma need ettepanekud teen. ma arvan, et jätame <clears throat> asjad nii, nagu on, peale proua Figueredo ettepanekute ja muud muudatusettepanekute pea kõik olid mulle vastuvõetavad. sest ma arvan, et nad on väga positiivsed, need ettepanekud, mis tehti härra Elmar. ma tänan. võib-olla ma proovin, pöördun teie poole, madam president, proua eesistuja. härra Koferati on teinud ära suurepärase töö ja ma kiidan teda selle eest, aga kui ma nüüd vaatan läbi eh, neid ettepanekuid, mis tehti ja kompromisstekste, siis mulle näib, et eh, need muudatused raportis on järgmised nimelt öeldakse, et ühelt poolt jah, et vaadake, meil on suur probleem ja liikmesriigid peavad oma rahaasjad korda seadma ja seal üks viis on, kuidas kulut-, seda teha, on kulutusi vähendada, aga siis me ütleme, aga muideks te ei tohi kulutusi vähendada selles, teises ja kolmandamas valdkonnas. ma ei ole päris kindel, millise uue panuse me oleme siis andnud majandusprobleemide lahendamisse, sest me oleme seadnud kaks eesmärki, mis on meie silmis soovid, tabada, aga nad ei ole kuidagi omavahel äh, ühildatavad. ma olen nõus, et enamik Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi peavad kulutusi äh, vähendama aga ei saa kulutusi vähendada selleks, et oma finantsseisu parandada ja siis tuu-, loetleda terve va rida valdkondi, kus ei tohi kulutusi vähendada. ja siis lõpuks selgub, me ei saa üldse kulutusi vähendada. nii et peame ikka ära otsustama, mida me siis tahame, kas tahame vähendada kulutusi või mitte. ja mis mind eriti hämmastab, kui me vaatame neid muudatusettepanekuid, siis enamik äh, lisab uusi sõnastusi, uusi eesmärke, aga siis muutub kõik see jälle selliseks jõulupuuks kus eh, eriti vasakpoolsed saadikud saavad üles riputada kõik oma lemmikvidinad eh, ja see jõulupuu on väga kenasti kaunistatud ja küsivad asju, mida nad võiks küsida igal pool. aga nad küsivad kõike seda ajal, mil isegi nemad aru saavad, liikmesriikidel rahalised vahendid nende soovide rahuldamiseks on äärmiselt piiratud. nii et ma lõpetaksin öeldes, et ma tõesti ei näe kuidas see raport oma praegusel kujul või muudetud kujul saaks anda mingisuguse positiivse panuse nende probleemide lahendamisse, mis Euroopa Liidu kodanike ees on või meie ees on. aitäh, kallis kolleeg, selle panuse eest meie arutelu ära händele. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, ich will drei proua esimees, kallid kolleegid ma tahaksin puudutada kolme teemat siin raportis. ma olen väga tänulik raportöörile, et üheksandas punktis räägib ta äh, heaolusüsteemist, sotsiaalsüsteemist ja väga tähtis on see just kriisi ajal. kõigepealt ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et tegemist ei ole ainult süsteemidega, mis peavad raskusi kuidagi leevendama ja pehmendama. me räägime ju haiguskindlustusest, pensionisüsteemidest, mis kindlasti vajavad siin äramärkimist. nüüd kümnes punkt. mina küll eelistanuks äh, seda, et rap-, raportöör viitaks ka sellele, mida Almunia hiljuti siin meie komisjoni ees ütles. ta ütles sõnaselgelt, et paljudes riikides pensionile mineku aeg on juba üle kuuekümne seitsme eluaasta ja pensionile jäämise aega on vaja loomulikult tõsta selleks, et eelarve olukorda parandada. aga kas me tõesti saame inimesed panna kandma seda koormat? et nemad on just need, kes peavad eelarve jälle korda seadma. palju kritiseeriti ka proua Figueredot. ma kardan, et see kriitika ei olnud päris õigustatud. muudatusettepanek number üheksa. minu kolleeg Hilda Figueredo räägib siin kvaliteetsetest äh, avalikest teenustest, mis peavad olema kõigile kättesaadavad. Äh, ja nüüd on see ettepanek tagasi lükatud. aga äh, ÜRO Sotsiaalkomitees, arvestades ülemaailmset vaesust, on leitud, et kõrgekvaliteedilised avalikud teenused kõigi jaoks on midagi, mis aitab võidelda vaesuse vastu ja neid tuleb edasi arendada. nii et raportöör peaks ikkagi vaatama, mida on tehtud ka vaesuse vastu ja tõrjutuse vastu võitlemise aastal ning ka seda arvestama. Merci. aitäh. Madame proua Jaslovetska. Eh, aitäh, eh, mulle, minu nime võiks lihtsalt Taanaks hüüda. eesnime, eesnime on palju kergem öelda kui perekonnanime. jah, ma tean, et minu perekonnanime on väga raske hääldada. igatahes on teil nüüd sõna. suur aitäh härra Kohverati arvamus puudutab äh, komisjoni avaldust, aga siin on puudu sellest, et räägitaks likviidsusest. Äh, nimelt äh, ei pöörata piisavalt tähelepanu ka sellele, mis aitab kaasa majanduskasvule, ei räägita piisavalt rahvastiku vananemisest ning sellest, et äh, tööaega pikendatakse, pensionile mineku aega lükatakse edasi. niisiis, seetõttu olen mina teinud üheksa muudatusettepanekut, mis puudutavad pensionisüsteemide reformi. Teie räägite kahest sambast, mina aga tahaksin rääkida kolmest avalik sektor, finantsturud ja palgasüsteem. ma usun, et see on palju laia, laiem ning võimaldaks paremini rahastada pensionisüsteemi. veel minu üks muudatusettepanek puudutab rändepoliitikat. Teie meelest on siin tegemist ravimiga meie demograafilistele probleemidele liikmesriikides, aga mina arvan, et tegelikult me peaksime paremini ära kasutama oma inimressursse, neid rikastama ja mitte ilmtingimata üritama leida lahendusi ainult rändepoliitika abil. tahaksin rõhutada ka ühte päris olulist punkti minu meelest. siin ma pean silmas avaliku sektori tulude järelevalve, kulude järelevalvet, vabandust. ja seda seoses praeguste tulevaste kohustustega, eriti just sotsiaalvallas. ma olen väga tänulik teile selle raporti eest, samuti meievaheline koostöö laabus väga hästi härra Kohveratiga härra Kohverati on koostanud kuus muudatus, kompromissmuudatuse ettepanekut ning neis te pakute välja samu lahendusi kui meie. kolm neist A, B ja D. Nendega, nende kompromissettepanekutega me saame täielikult nõustuda, kuid äh, nüüd teised C, E ja F mõned neist muudatusettepanekutest on vastuolus aga meie fraktsiooni poliitilise joonega, nii et me ei saa nõustuda nende kompromissidega. C. me ei saa nõustuda viitega maksupoliitikale, mis aitab kaitsta palku, pensione ning töötushüvitisi. Te väidate, et teil on raske mõista, miks me ei ole selle poolt. ma üritan seda selgitada, aga kompromiss äh, ettepanekus E me ei saa heaks kiita viidet õiglastele äh, tasudele, sellepärast et äh, taoline sõnastus võib leida teisiti tõlgendamist ning endaga kaasa tuua täieliku kaose. nüüd F, siin viidatakse finantspoliitikale ning äh, riigisektori rahanduspoliitikale, mis põhineb äh, riigi sissetulekute ümberjagamisel, see ei ole meie jaoks vastuvõetav. kriis on näidanud, et riigid, kus on tehtud muutusi muuhulgas pensionite süsteemides, neil on olnud kergem eh, finants- ja majanduskriisiga toime tulla. nii et me peaksime pigem üritama leida lahendusi. mis ei eh, seaks pensionäre kehvemasse olukorda, vaid me peaksime üritama läbi reformidele nende elu parandada ma kardan, et see, mis te olete välja pakkunud, tegelikult lihtsalt külmutab kinni olemasolevad printsiibid ja see oleks äärmiselt kahjulik ja ohtlik praegusele majanduskorrale ning seetõttu me ei saa nõustuda nende viimase kolme mainitud kompromissettepanekuga, aitäh ähm,. Madame Oviir. Oviir, palun. Äh, thank you ma kasutan võimalust ja räägin oma emakeeles. tänan härra cofferatit selle dokumendi ettevalmistamise eest ja peaks ütlema et 99 on see dokument tasakaalukas ja tõenäoliselt alde fraktsioon saab teda ka enamuses eh, toetama. Äh, oleme seda meelt et peame majanduse elavdamise poliitika ühendama struktuurse töötuse vastu võitlemise meetmetega ja on selge et kvaliteetsete töökohtade kasv tõstab nii tööviljakust kui investeeringute efektiivsust seetõttu need äh, väited äh, dokumendi erinevates punktides kus räägitakse rahastamisest fiskaalpoliitikast selle toetamiseks on ju ju eh, loogilised. Eh, kompromissettepanekute osas täna kindlat sõna väita ei saa homme on hääletamine eh, siis paistab aga mul on üks küsimus minu fraktsioonikaaslane proua lsling tegi mõned muudatusettepanekud ja mul jääb arusaamatuks miks härra cofferati ei leia võimalikku olevat toetada muudatusettepanekut number mis on väga sarnane tema poolt esitatuga äh, pigem selgitab teda lahti teeb arusaadavamaks. aitäh! aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? tundub, et ei ole, siis sellisel juhul annan sõna komisjoni esindajale, kes äh, nüüd on kohal, härra Contessu. Um, I kõigepealt ma tahan tervitada seda arvamuse eelnõu, mille härra Koferati koostas. me näeme, et siin on mõned väga asjakohased poliitilised sõnumid kirjas. mul ei ole olnud veel võimalust kompromissettepanekuid läbi vaadata. ma räägin ainult nendest muudatusettepanekutest, mis varem laekusid. ning loomulikult me tervitame seda, et tähelepanu keskmes on äh, vajadus konsolideerida äh, avalikud rahalised vahendid, finantssektor, eriti arvestades elanikkonna vananemist. ja see on eriti aktuaalne mõnedes muudatusettepanekutes. Äh, ka meie oma tegime omapoolsed muudatusettepanekud selle kohta, härra Koferaati, need on väga tähtsad meie jaoks aruteludes on räägitud ka palkadest. ja meie leidsime, et mõtlesime selle peale, millist poliitikat oleks kasulik kasutada võitluses tasakaalutuse vastu lühimal ajal ning me mõistame, et palkad peaksid arvestama tootlikkust. ja see, mida härra Konverati välja pakkus, pälvib seetõttu ka meie toetuse. loomulikult, palgad peavad öö, äh, tootlikkuse dünaamikat järgima. aga me ei saa ka kõigega äh, nõusse jääda, mis on välja pakutud um,. Um... see pakt, ähm, millest siin juttu oli, on väga hea instrument tegevuspoliitikate koordineerimiseks ja kasulik. härra raportöör, palun. ma tänan mul on kahju, et härra Almes ei ole enam siin, aga ma tahaksin hajutada tema kahtlused. Ehm, ma nimelt ei tahtnud siin jõulupuud ehtida, kuhu kõik saavad oma soovid üles riputada. Ehm, ja meil üldse ei olegi jõulupuid. meil on mm, hoopis sellised sõimed, jõulusõimed. ja sellega me nagu avaldame austust vastsündinule. nii et äh, tõesti, sellise sõime ülespanek on palju keerulisem kui jõulupuu ehtimine. peab mõtlema kõigi nende väikeste kujukeste peale ja teema peale, aga ma üritan härra Händel, ma üritasin tõesti puudutada äh, mitte ainult lühiajalisi samme, vaid ka pikemaajalisi meetmeid. ma leian, et see on väga oluline. ei pea ainult kohestele väljakutsetele reageerima. ma ei rääkinud siin sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisest mitte sellepärast, et ma sellega nõus ei oleks, vaid minu arvates lihtsalt sellest äh, temaatikaga peaks ikkagi täiesti eraldi, eraldi tegelema ja ühe aastaga loomulikult äh, ei õnnestu kõiki neid probleeme lahendada, aga küll aga koondada tähelepanu aktuaalsetele probleemidele. ja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peab siin oma rolli etendama. härra Hendelle vastuseks. Äh, sotsiaalse heaolu küsimus tõusetub ikka ja jälle see on keeruline teema, sest valitsused, poliitikud, organisatsioonid ja nii edasi äh, räägivad sellest ikka ja jälle ja kui Euroopa Liidus skp langeb, siis on väga raske säilitada sotsiaalkindlustussüsteemid, pensionid samal tasemel igas maailma otsas. osutub see keeruliseks. ja arvestades Euroopat, kui pikaajaline sotsiaalkaitsesüsteem siin on olnud ma ei tahaks ka vastu vaielda sellele kolme samba mõttele. mina küll rääkisin kahest sambast. kõigepealt see avalik pool ja on ainult õiglane, kui on ka muud võimalused inimestel, kas finants või lepingulistel alustel ja paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides paraku nii ei ole. ma üritasin teile öelda, et inimestel võivad ju olla omaenda erapensionihoiused, pangaarved või väga palju annab ära teha ka kollektiivlepingute kaudu. ja iga kord, kui teatud töötajate kategooria palk tõuseb, siis osa sellest tõusust peab ähm, liikuma täiendavatesse pensionifondidesse. Äh, meil on veel natuke aega, võib-olla meil õnnestub veel mm, lahendusi leida ja ma olen kolleegide käsutuses, ma olen valmis korrigeerima teksti, kui vaja kui me räägime fiskaalpoliitikast eh, palkade kaitsmiseks, siis ma arvan, on täiesti mm, vältimatu see, et on vaja progressiivset maksusüsteemi, astmelist maksusüsteemi. ma ei hakka siin kirjeldama ühtegi tehnilist mehhanismi, riigiti nad väga erinevad aga põhimõtteliselt me oleme ju nõus. ja kui meil põhimõtted kirja paneme, siis sellest peaks piisama. ja nüüd see eh, õiglase tasu kontseptsioon, mis asi see õiglane tasu on? siin ka võivad seisukohad olla väga erinevad. mis on õiglane? aga ma arvan, iga riik, lähtudes oma ajaloost, äh, traditsioonilistest suhetest tööandjate ja töövõtjate vahel. otsustab ise ja lähtub tegevuspraktikast ja ka südametunnistusest seejuures. nii et on poliitiline pool sellel küsimusel ja kultuuriline pool ning töö ja tasu vahel loomulikult peab valitsema kindel seos ning samuti peab olema tasul seos tootlikkusega. ja töö peab olema loomulikult ka õiguspärane. nüüd eh, üheksateistkümnes muudatusettepanek, neljas lõige. kolleegidel on õigus. võib-olla ma tõesti tegin siin vea, ma ei ole selle muudatusettepaneku üheksateist vastu, ma arvan, me võime selle ära kasutada. jah, ma usun, et proua Oviir on rahul selle vastusega ning äh, nüüd äh, siis äh, me hääletame raporti osas homme. nüüd kaheksas päevakorrapunkt ja ma annan sõna proua Pascal Grünile ja tegemist on esmase arvamuste vahetusega omaalgatusliku raporti kohta, mis puudutab ebatüüpilisi lepinguid, kindlustatud töökohti, turvalist paindlikkust ja sotsiaalse dialoogi uusi vorme. proua raportöör, teil on sõna. esimeseks raporti tutvustuseks, palun. aitäh. ma usun, et kriisile järgneb äh, periood, äh, mis tegelikult juba varem oli ka aktuaalne, aga olukord on veelgi süvenenud äh, seoses töötuse suurenemisega. ma arvan, et me peame endiselt jätkama lahenduste leidmisega kriisist väljumisele ning üritama leida lahendust ka Euroopa sotsiaalmudeli raames, et tagada täistööhõive, sotsiaalne kaitse ja nii edasi. nii et me peame iga hinna eest parandama äh, töökohtade kvaliteeti, parema koolituse tagama, samuti äh, parema kohanemise tööturgudega ja peame võitlema ka samuti tõrjutuse vastu tööturult. siin on võimalik ära kasutada ebatüüpilisi lepinguid ja ma usun, et kriisiaeg on just tinginud selle, et nende ebatüüpiliste lepingute arv on suurenenud. ma arvan, et me peaksime kaaluma selliste lepingute eeliseid ja negatiivseid külgi ning äh, samuti mõtlema sellele, mis on selliste lepingute mõju äh, töötajatele. samuti komisjon ja nõukogu peaksid jätkama selle teema kallal tööd ja tagama, et juba olemasolevaid meetmeid kohaldatakse ka õigesti paand-, turvalise paindlikkuse raames. omaalgatusliku raporti peamiseks eesmärgiks on vähendada tööturu lõhestatust, sest et ning samuti stabiliseerida tähtajatuid lepinguid tegemist on esmase turuga, siis aga samas on meil ka teisene turg, mis on palju ebastabiilsem ja paindlikum. me, siin raportis on kolm osa, mis on omavahel seotud, esmalt ähm, esimene osa ebatüüpilised lepingud. ma arvan, et me peaksime samuti vaatama, millised on head tavad, mis on välja kujunenud teistes liikmesriikides, siin on toodud näiteid Taanist tuleks samuti tõhustada töötajate kaitset taolises paindlikumas äh, raamistikus. selleks on vaja aktiivset poliitikat, mis muudaks turvaliseks taolise karjääri. samuti tuleks äh, koondada need äh, ebatüüpilised lepingud, on väga erinevaid vorme liikmesriikides taoliste lepingute puhul ja me ei räägi siin ilmtingimata samast asjast samuti ebatüübiliste lepingute puhul oleme me näinud, et nende inimeste jaoks, kes on töötud, on eriti oluline, et need, kes on äh, varem ettevõtetes töötanud, äh, saaksid võimalikult kiiresti tagasi tööle, sest et statistika näitab, et iga pikem on töötus, seda keerukam on tagasi tööle tulla isegi kui tullakse tagasi tööle läbi ebatüüpiliste lepingute, siis on ikkagi põhitähtis, et äh, tööd on. ebatüüpilised lepingud võivad samuti aidata võidelda ebaseadusliku töö vastu, mis kahjuks siiski veel sevib kõikjal Euroopa Liidus. teine osa puudutab turvalist paindlikkust ning turvalisi äh, kutsekarjääre fakt on see ning see on nii ka veel praegu, et ettevõtetel ei ole piisavalt äh, nähtavust oma turgudel ka ja ka majandusturul ja seetõttu puudub usaldus. tihtilugu eelistatakse pigem mitte tööle võtta uusi töötajaid ja keeldutakse lausa töökohti loomast, sest et äh, kardetakse, et äh, ei suudeta neid töökohti pikaajaliselt säilitada sellest on kahju ja me peame vastupidi just jõudma selleni, et tööandja ja töötu suudaksid leida mingi lahenduse. taoline turvaline paindlikkus võimaldaks äh, leida vastuse hetkelisele kriisiolukorrale ettevõtetes. Äh, tähtajatud lepingud peavad jääma aluseks, peamiseks aluseks töölepingutele, välja arvatud juhul, kui tehakse vastupidine teadlik valik selleks, et paremini pereelu kohandada tööeluga või siis äh, samal ajal äh, läbitakse koolitust. tuleb äh, hukka mõista samuti stabiilsete töökohtade asendamist ebatüüpiliste töölepingutega. tegemist on igati negatiivse nähtusega ja see tähendab seda, et ei ole piisavalt turvalisust. me peame aga samuti tagama piisava sotsiaalse kaitse nendele, kellel on atüüpilised lepingud. kolmas osa puudutab sotsiaalset dialoogi. ma usun, et sotsiaalpartnerite roll on siin põhitähtis erinevates liikmesriikides ei ole praegu jõutud samale tasandile sotsiaalse dialoogi osas. sotsiaalset dialoogi, kus vaja on, peab äh, tugevdama. ning äh, siin tuleks samuti vaadata, mida on võimalik ära teha tööhõivekomisjonis selles osas. ja me peame veelgi parandama sotsiaalset dialoogi ning äh, selle ellu viima kõikides liikmesriikides. aitäh! suur aitäh, proua raportöör! nüüd me jätkame natukene innovaatiliselt, sellepärast et äh, tegelikult Teie raporti taustaks, kui te nüüd mäleta õigesti, on üks uuring, esimene, mida meile tutvustati selle mandatuuri alguses ning tegelikult juba eelmise lõpus ning äh, me peame seda juhtlõngana kasutama. sellepärast, et äh, see uuring sisaldas vägagi palju stimuleerivat meie töö jaoks. ma usun, et selle uuringu alusel tegelikult võetigi vastu otsus omalgatuslik raport koostada. nii et ma eeldan, et te olete tõesti ära kasutanud seda materjali ning kolleegid ka kindlasti viitavad sellele. sest et selles uuringus on väga konkreetseid elemente ära toodud. nüüd aga me peaksime samuti nõudma, et meid kaasataks selle töö juurde samuti on tehtud muid äh, uuringuid ja eesmärgiks on siis, et me liiguksime edasi. proua Grüni ettepanekuga ma tahaksin nüüd anda sõna Eurofondi esindajale isa, Isabel Pilletale, kes tutvustab siis neid kahte mainitud uuringut ja mille töötas välja Eurofond Need uuringud, nende uuringute sisu kohta on teile ka ülevaade laiali jaotud, jaotatud ja nüüd annaksingi sõna kümneks minutiks proua Pilletale. ja tuletaksin meelde, et need uuringud puudutavad paindlikku töölepinguid ning ebatüüpilisi töölepinguid. ja teine puudutab järelevalvet äh, töötingimuste puhul. proua Pilleta, teil on sõna kümneks minutiks. Äh, suur aitäh selle äh, tervituse eest ja kutse eest Eurofondile oma uuringuid tutvustada. ma tahaksin Äh, paika panna kõigepealt selle uuringu piirid. meie sihtmärgiks olid siis tõesti väga ebatüüpilised töövormid ning me üritasime pöörata tähelepanu nendele väga spetsiifilistele äh, tööturusektoritele Äh, nõndanimetatud rohelistele kolmnurkadele siis sellel skeemil ning äh, me pöörasime tähelepanu siis väga lühiajalisele osalise tööajaga töötamisele, tähtajalistele lepingutele, mis olid väga lühiajaliselt lühem kui, lühemad kui kuus kuud äh,, äh siis osalise ajaga töötamine vähem kui kümme tundi, siis nii-öelda nulltunnilepingud niisiis, tegemist oli tõesti väga spetsiifiliste, ebatüüpiliste lepingutega ja tegelikult äh, ei olegi see võib-olla nii oluline, ma tahaksin öelda, et miks selliseid lepinguid uurides äh, miks me seda tegime, kuigi enamikel töötajatest on ju ikkagi veel sellised tüüplepingud üks äh, uurimus näitab et, et seitsekümmend kuus protsenti töötajatest on endiselt alalise pikaajalise töölepinguga. niisiis, miks siis üleüldse vaadata selliseid väga öö, äh, lühiajalisi lepinguid ja ja selleks on äh, üsna mitmeid põhjuseid. üks nendest ja seda mainis ka juba raportöör, on see, et suundumus sellisteks lepinguteks on kasvamas ning äh, see kasv on olnud tõesti väga järsk. seetõttu tuleb sellistel lepingutel silma peal hoida. veel üks äh, oluline aspekt on see, et äh, tööõigused nende töötajate puhul, kellel sellised lepingud on, on üsna keerulised ja siin on mitmeid põhjusi. esiteks ja see, et sotsiaalkindlustussüsteemid äh, ei ole kavandatud sellist tüüpi lepingute jaoks. niisiis, siin on Euroopa Liidu tasandil sotsiaalpartneritel oluline roll mängida äh, on olemas konkreetsed süsteemid, äh, näiteks äh, alaliste ajutiste töölepingute jaoks, need on, reeglid on paika pandud Euroopa Liidu tasandil ja siis liikmesriikide õigusesse üle võetud. teine aspekt, mis, miks sellised äh, ebatüüpilised lepingud tekitavad äh, töötajate tööõiguste vallas probleeme, on see, et ametiühingute esindajad ja selliste, sellise lepingutega töötajate esindatus ametiühingutes ei ole arenenud just nimelt selle, sellepärast, et nende töötajate profiil on eriline probleem on ka töökohtade geograafilises aset, asetuses samuti äh, erinevates huvides, äh, mis võib-olla tihtipeale on teiste töötajate huvide vastu nii et, et on võimalik siin äh, sotsiaalpartneritel midagi ära teha ja ma tahaksin öelda, et äh, see teema on oluline mitte üksnes nendes liikmesriikides äh,, mis äh, liitusid Euroopa Liiduga kaks tuhat neli ja hiljem, vaid äh, Äh, murettekitavaid märke on ka teistest riikidest, nagu näiteks Taanis, kus ametiühingud äh, on sattunud probleemidesse, neil on raske esindada äh, paljusid töötajaid ning ametiühingute liikmete hulk kahaneb ja see võib ametiühingute legitiimsuse küsimärgi alla seada nad ei saa enam legitiimsete partneritena osaleda paindliku turvalisuse alastes aruteludes. on ka üsna raske kontrollida töötajate õiguste tagamist selliste ebatüüpiliste lepingute hulgas, sellepärast et tööinspektoritel enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides lihtsalt neid ei ole nii palju nüüd eh, miks eh, me keskendume sellele väikesele elanikkonna osale, sellepärast et nendega seondub eh, vaesuse oht, just nimelt nii-öelda töötavate vaeste tekke oht ja see on selline aspekt, kus me siis vaatame töötaja leibkonna sissetulekut ja tegemist ei ole mitte niivõrd töötaja otsese palgaga, isegi selliste väga ebatüüpiliste lepingute puhul, millest me praegu räägime Äh, rohkem on asi nimelt sellises pikaajalises asjas. sellised väga ebatüüpilised äh, töölepingud ei äh, suuda tagada pensioniõigusi, õigusi töötukindlustusele, ravikindlustusele ja nõnda edasi. ja see on üks väga suur probleem näiteks Saksamaal kus selliste leping, kus ravikindlustus ei ole kohustuslik ning töötajad peavad siis sõlmima eraravikindlustuse ning see on üsna kallis. jällegi ei ole risk äh, seotud mitte niivõrd sellise ebatüüpilise töötamisega. Äh, võib-olla nad on küll äh, rohkem riskile avatud kui traditsioonilised töölepinguga inimesed, aga just nimelt see riski, suurema riski ja väiksema sotsiaalkaitse kombinatsioon muudab sellised lepingud riskantseks just nimelt pikemas perspektiivis ning äh, äh, probleemid võivad tekkida tihtipeale väga, väga pikka aega pärast lepingu lõppu alles. arvestades nüüd äh, paindliku turvalisuse aspekti, siis tahaksin mainida kahte asja. ühelt poolt, mis on turvalisus ja teiselt poolt, mis on paindlikkus. paljud meie uurimused on näidanud, et turvalisus või turvalise puu, turvalisuse puudumine on kuhjuv tegur. see on seotud sellega, et inimesel on vähe kutseoskusi, ta töötab madalat kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel, saab madalat palka. Need on kõik need elemendid, mis suurendavad turvalisuse puudumist töökohal. aga e, mitte kõik ei lähene turvalisusele ja selle puudumisele samal tasandil. näiteks kui vaadata Äh, Portugalis läbi viidud uurimust, äh, see viidi läbi äh, siis selle kohta, või selle uurimuse käigus küsiti töötajatelt, kas nad tunnevad ennast oma töökohal turvaliselt ning loomulikult need inimesed, kellel olid alalised töölepingud, tundsid ennast palju kindlamalt kui need inimesed, kes töötasid siis alla kolmekümne nelja tunni. vaatamata sellele oli töötajaid, kes töötasid vähem kui viisteist tundi ja tundsid ennast sellele vaatamata üsna kindlalt. võib-olla siin ongi võimalus öelda, et mõned nendest töötajatest on valinud sellist äh, tüüpi, sellised ebatüüpilised töölepingud. sellele vaatamata tuleb sellisel valikul väga hoolikalt silma peal hoida me peame äh, üritama äh, siis vaada, äh, ühendada kõigepealt töö tegemise ja ka sotsiaalkohustused. selline turvalisus on väga suhteline ja suhteline mitte ainult sel-, sellepärast, et töötajate lepingud on väga mitmekesised, vaid see on suhteline ka sellepärast, et Äh, ühiskond on väga erinev. näiteks äh, Hollandis äh, ei peeta eriti ebaturvaliseks töötada sellise ebatüüpilise lepinguga, mõnedes teistes riikides aga jällegi on olukord teistsugune. jällegi, mis asi on paindlikkus? tööandjate organisatsioone tihtipeale karikeeritakse sellepärast, et nad peaksid soovima paindlikkust, üha rohkem ja rohkem paindlikkust. meie uurimus näitas, et äh, oli tõesti äh, selliseid organisatsioone, kes leidsid, et Äh, vajalikud oleksid ettevõtete äh, aspektist teatud piir, selle kohta me leidsime tunnistust Luksemburgis, Ungaris ja ka Tšehhi Vabariigis, kus tööandjad tõesti olid vastu ja leidsid, et äh, sellist äh, osaajalise paindlikkuse suurendamine, osaajalis-, osalise tööajaga lepingute suurendamine, ebatüüpiliste lepingute suurendamine võiks öö, äh, omada negatiivset mõju, tuua kaasa ettevõttele suuri kulutusi ja mitte olla eriti tõhus ei tööjõu ega ka ettevõtte tulemuste seisukohalt kõnelejal palutakse lõpetada. Äh, lõpetuseks ma ütleksin nii palju, et kuigi on poliitikaid, äh, mis, mis on vajalikud ning äh, mis oleks seotud ennetuspoliitikaga, Äh, samuti hariduspoliitikaga, äh, mis oleks suunatud selle vastu, et inimesed varakult koolist lahkuvaks ja madala kvalifikatsiooniga jäävad. samuti oleks ennetuspoliitikaid vaja terviseohtude vallas ning see äh, paindlik turvalisus tuleb süsteemi sisse viia ja vaadata, mis juhtub pärastpoole, mis juhtub pärast siis tööle võtmist, pärast selle töölepingu sõlmimist kooskõlastatud poliitikat Äh, tuleb siis äh, luua tuginedes sotsiaalpartneritele ning sotsiaalpartneritel on võimalus äh, siis just tegutseda kohalikul tasandil ning kohalikul tasandil püüda leida vastuseid just nimelt selliste töötajate jaoks, kes võib-olla moodustavad küll väikese osa tänasest tööjõust, aga nende hulk kasvab, aitäh! aitäh! ja nüüd läheme edasi teise osaga arvamuse vahetusest. ja sotsiaalpartnerite nimel annan nime, sõna kõigepealt Business Europe'ile. meie seas on Maxim Serruti, kes on vanem nõustaja sotsiaalküsimustes, palun Madam la President, dear members of the European Parliament, it's a great pleasure for us to be here. mul on suur heameel täna siin olla, tänan selle külas, küllakutse eest. me hindame kõrgelt eh, seda dialoogi, mida me peame teie komisjoni liikmetega. ma tahaksin mõned märkused teha, mis seonduvad raporti eelnõuga eh, ja me juba kuulsime tutvustust. alustaksin sellest, et see, kuidas see raport on koostatud, on hea, raport on tasakaalus ja üsna hästi on käsitletud ka väga erinevaid olukordi erinevates liikmesriikides, liikides, see on väga hea lähtepunkt. raportis koondatakse tähelepanu sellele, et on vaja töökohtade loomist stimuleerida ja võib-olla ma siin viitaksin sellele arutelule, mis toimub seoses äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia aruteludega. Business Europe mm, mõtleb selle peale, et mida toob kaasa suurem kasv töökohtadele ja kui ühelt protsendilt kahele kasvab majanduse kasv, siis kuussada miljonit uut töökohta on midagi, mida me ette näeme ja see on väga tähtis arvesse võtta, milline allakäik surutus meil praegu valitseb. meil on vaja ju sellist keskkonda, mis julgustab ettevõtlust. meil on vaja meetmeid, mis likvideerivad VKE-dele halduskoormuse, meil on vaja meetmeid, mis lihtsustavad ka uute töötajate tööle võtmist esimest korda me tervitame väga seda, et rõhku on pandud ka kaitstud paindlikkusele ja vajadusele eh, liikmesriikidel kohaldada eh, kaitstud paindlikkust. raport eh, näitab, et see kaitstud paindlikkus on tähtis ka siis, kui on raskused tööturul, ka siis, kui on tööturul asjad hästi ja selle kaitstud paindlikkuse järel, kaitstud paindlikkuse järel on eriline vajadus praeguses olukorras, vaja on konsulteerida töövõtjatega ja need lühiajalised eh, töövormid on ka midagi, mis vajavad sellest aspektist käsitlemist. aga kõige tähtsam liikmesriikide reformide aspekt on aidata äriühingutel kohaneda muutustega äh, turul ning on vaja rohkem investeerida haridusse ja äh, koolitusse ja siin ma tahaksin rääkida Eurofondi viimastest uuringutest. Äh, tegemist oli Euroopa Liidu äriühingute ülevaatega möödunud aastast ja seal öeldi, et kolm neljandikku äriühingutest juba süstemaatiliselt on koolituse arvanud oma tegevuse hulka ja see on väga tähtis, millele tugineda. sest koolitust, väljaõpet võtavad äriühingud äh, üha tõsisemalt ja meie jaoks on väga tähtis rääkida ka üksikisikute motivatsioonist õppida juurde. ka peale äriühingute tegevuse on vaja isikuid motiveerida õppima. ja tahaksin siin vastata Äh, raporti sellele väitele, et öeldakse, et sotsiaalpartneritel on väga tähtis roll etendada, loomulikult me tervitame seda väidet ja meil on hea näide tuua äh, töövõtjate ja töötajate esindajate suutlikkuse kohta leida häid lahendusi selleks, et parandada olukorda tööturgudel. hiljuti lõppesid läbirääkimised raamotsuse üle, mis käsitles äh, kaasavat tööturgu ja ma usun, et sellel saavad olema hea tulemused liikmesriikidele ning see on ka panuseks liikmesriikides eelseisvatele reformidele. kahekümne viiendal märtsil me kolmepoolsel tippkohtumisel tutvustame seda dokumenti ja ma tõesti tervitan seda sotsiaalpartnerite saavutust ja näitab, et ka meie tahame oma panuse anda siin valdkonnas. ning võib-olla ma teen veel mõned märkused, mis puudutavad turvalisust tööturul eelkõneleja ütles, et olukord on väga erinev liikmesriigiti, aga tähtis on isikute suutlikkust oma tööhõivelisust säilitada ja parendada. ja peale investeeringute haridusse ja koolitusse on see ülimalt oluline, et tugevdada ja säilitada tööturul ka mobiilsus ja need paindlikud töölepingud on seejuures väga olulised. nüüd äh, raport käsitleb paindlikke töölepinguid äh, ebatüüpilistena ja ma arvan, et see on viga ähm,. Isabella Pileta juba ütles ja see üllatas mind, et seitsekümmend kuus protsenti alalistes lepingutest on alalised lepingud, aga kui ma lugesin dokumenti, mis meile varem laekus, siis seal öeldi, et üle poole, viiskümmend protsenti lepingutest on alalised lepingud. ma arvan, et see vastab rohkem sellele reaalsele olukorrale, mis on tööturul, sest töötajate paindlikkus on üha palju suurem tänapäeval kui varasemal ajal. ja nüüd lõpetuseks kõigepealt noorte olukord tööturul. ma arvan, et noorte tööhõive äh, kakskümmend üks koma neli protsenti kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks on midagi, mis ei tohi rohkem äh, enam kahaneda ja see, et äh, üks seitsmest noorest lahkub koolist enne kooli lõpetamata, on samuti täiesti vastuvõetamatu. ma tahan rõhutada, et dokumendid, mis meie käsutuses on, näitavad, et Äh, sedamööda, kuidas äh, mm, eluviisid äh, edasi arenevad. sellised paindlikud töölepingud on midagi, mida eelistatakse ja kaheksakümmend viis protsenti töötajatest, keda küsitleti, ütlesid, et nad olid rahul tegelikult oma selliste ebatüüpiliste töötingimustega. seitsekümmend kuus protsenti osalistest töötajatest valisid ise selle osalise tööajaga töötamise võimaluse enda jaoks nii et meil on vaja siin leida see seos hea mm, side paindlike töösuhete vahel ja alaliste töövormide vahel. ja nendes riikides, kus paindlikke töösuhteid positiivselt käsitletakse nagu Taanis või Hollandis, on tõesti tegemist selliste tööturgudega, kus on väga palju erinevaid töövorme ja samas on inimestel, kes ebatüüpilistel töötel on samasugused õigused nagu alalise töölepinguga töötajatel. aitäh. ja nüüd annan sõna härra Šoldikaiule. Teil on samuti viis minutit aega. ning meie raportöör tutvustas oma raportit kolmes osas, rääkides kõigepealt ebatüüpilistest lepingutest, siis kindlustatud töökohtadest ja turvalisest paindlikkusest, uuest sotsiaalsest dialoogist. nii et me kuulame nüüd ka teie arvamust. Merci! aitäh! ja aitäh ka selle eest, et palusite meil täna siin sõna võtta mul on üks esmane märkus. meil on mõningaid küsimusi selle raporti kohta. kuhu see viib välja Euroopa tasandil, milline on selle kasutegur Euroopa institutsioonides? meie jaoks on see päris ähmane, sest et ambitsioonid on ikkagi tohutud ebatüüpiliste lepingute ning turvalise paindlikkuse osas me teame, et turvaline paindlikkus on keerukas nähtus. see tähendab seda, et äh, siin tuleb üldist arutelu suunata spetsiifilistesse raamidesse ja see on ikka tohutu väljakutse. ja veel üks esmane märkus. turvaline paindlikkus on küll arutlusel, Äh, kuid samas ebatüüpsed lepingud, see on väga-väga levinud. Äh, kriisi ajal äh, tuhanded töölised jäid tööta, kolmkümmend protsenti on teatud riikides praegu töötavast elanikkonnast ebatüüpiliste lepingutega tööl või tähtajaliste lepingutega. et töötajate olukord on vägagi äh, habras praegu, nii et eh, nüüd tuleb vaadata, et kas Euroopa Parlamendi roll on vastata. Eh, võib-olla tuleks üles kutsuda ka Euroopa riike kohustusi võtma ning eh, see leiab kajastamist ka raportis. või siis üritame me kohaldada teatud segu turvalisest paindlikkust ja ebatüüpilisest lepingutest, sellisel juhul on üpris ähmane mõista, mis on eesmärk ebatüüpiline töö on, äh, jah, siin on olukord väga tõsine. üks äh, Prantsuse ajakirjanik äh, on just välja andnud raamatu, kus räägib sellest, et ta otsustas just A-tüübiliste lepingute maailma ja ta ütles, et kui ma suudan leida tähtajatu lepingu, siis ma lõpetan need ebatüpsed lepingud, aga paraku tema tähtajatu leping tähendab seda, et ta töötab iga päev kaks tundi, nii et te näete, et olukord on väga traagiline ja vägagi habras. nii et jah, tõesti, me, meil on sellised töövormid, kuid siis tuleb leida ka muid sotsiaalseid vorme, nii et tegemist on tõsise teemaga. ja seda oleks vaja süviti käsitleda. teiseks, turvalise paindlikkuse puhul me oleme arutanud eh, siin ka eh, erinevaid raporteid ja me peame jõudma selgete arusaamadeni. turvalise paindlikkuse osas üheks Euroopa Liidu eesmärgiks on kohaldada sotsiaalõigusi kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides, see on meie esmane kohustus nii Euroopa institutsioonide oma kui ka ametiühingute sotsiaalpartnerite oma. must, mustal turul töötavad äh, töötajad, see on meie tõeline probleem, nii et me peame leidma vahendid, et äh, sotsiaalõigused oleksid kaitstud kõikide puhul. ehitussektoris on selle suunas samme astutud, seal on kõige rohkem ka ebatüüpsi lepinguid ja, ja lepinguta tööd. ja me räägime praegu, et tegelikult me liigume allamäge. sotsiaalfondide, struktuurifondide raames tuleb tagada ka seda, et õigusi kehtestataks. nelikümmend protsenti SKT-st läheb mustale tööturule, ebaseaduslikule tööturule. teiseks on kahte liiki või isegi rohkem turvalist paindlikkust. üks neist on see, mille üle me arutame juba aastaid. teine puudutab jällegi juba tulusid. Te näete, et juba mõiste iseenesest on eksistentsiaalne ja eksisteerib üheksateistkümnendast sajandist peale. see ei ole nüüd mingi uus väljamõeldud äh, mõiste, vaid selle üle on pikalt läbirääkimisi peetud nii et meil on siis sisemine turvaline paindlikkus ja seda on ütelnud äh, siin kõik sõna võtnud. räägiti osalisest töötusest, koolitusest, haridusest ja me näeme, et siin on teatud parameetrid, mis aitavad ka tagatisi pakkuda. probleemiks on see ka Taanis ja ka mujal ja nimelt äh, probleemiks on see, et kriisi ajal äh, selline üleminekuperiood muutub väga pikaks, mida praegu Prantsusmaal arutatakse. nimelt seda, kuidas, äh, kuidas kaitsta töötajaid, neil ei ole enam õigust hüvitisele, selline üleminekuaeg on muutumas kriisi ajal äärmiselt pikaks. kõik see, millest ma täna räägin, on ka sotsiaalpartnerite ühisraportis ära toodud. me väidame, et tuleb hüvitada äh, töötuse aega, kui me tahame, et äh, kõik tuleksid välja sellest üleminekuajast. väga keerukas on seda aga teha, sellepärast et see on väga kallis. turvaline paindlikkus ülemineku ajal nõuab äh, väga tõsist rahastamist, äh, varade ümberjagamist ja maksupoliitikat. mida me üritame siis juhtida ülemineku ajal? millised on need vajadused, mis meil on, kuidas suunata koolitust. me võime vaadata muidugi läbirääkimiste käigus seda, mida igas liikmesriigis tehakse ja me võime üles kutsuda eh, struktuuri- ja sotsiaalfondide mm, ümbersuunamisele. Euroopa arutelu, kui me tahame, et tal oleks mõju, ja siis me peaksime kutsuma üles riigid lahendama neid probleeme. ma tean, et liikmesriikides on eh, sotsiaalsuhted väga äh, keerukad, osades riikides sotsiaalset dialoogi peaaegu ei ole, osades riikides on raske leida tööandjatel äh, ametiühingute partnereid. seda kõike on vaja tõhustada, kuid Euroopa tasandil äh, peab Euroopa Liit välja töötama poliitikaid. vastasel juhul, kui me jääme lihtsalt üldise mõiste juurde turvaline paindlikkus oma dokumentides, siis jah, ma näen, mis toimub äh, Euroopas, igas dokumendis on see mõiste olemas see on äh, Euroopa tunnusmärgiks muutunud. Äh, see on Euroopa nii-öelda kvaliteedimärk, ma nüüd ei tea, kas see kvaliteeti ka näitab, aga see viide on kõikjal aga palun ometigi üritagem tõsiselt tööd teha, meie seda üritame ja kui ma nüüd vaatan sotsiaalpartnerite ühisdokumenti, siis siin on ära toodud üks väga oluline mõiste. nimelt me oleme igat moodi igal juhul kasutanud seda turvalist paindlikkust ja see on tinginud teatud äh, vastuseisu ametiühingutes. me üritame seda mõistet väga lihtsustatult kasutada, äh, aga see ei võimalda meil rikast arutelu läbi viia. aitäh, aitäh äh, selle eest, mis te ütlesite ja samuti teie üleskutse eest. nimelt tegemist on meil siin äh, omaalgatusliku raportiga, seega on meil teil igati õigus küsida, et mis on selle mõju. aga selles peitubki parlamentaarsete läbirääkimiste võlu. nimelt meie komisjon võib leida, et see teema on äärmiselt oluline üldiste läbirääkimiste raames ning meie sooviks on, et komisjon teeks algatusi ja üheks võimaluseks äh, nii kaugele jõuda ongi omaalgatuslik äh, raport Äh, see raport võetakse vastu äh, täiskogul ning selle alusel on meil võimalik äh, esitada üleskutse komisjonile vastavaid meetmeid võtma. turvalise paindlikkuse osas tahaksin siiski veel meelde tuletada, et see raport, selle raporti koostamise põhjus on see, et koostati uuring uut liigi töökohtade kohta ning selle mõju kohta Euroopa tööõigusele ning selle koostas ka Euroopa Tööinstituut ja me oleme ja kui me kokku leppisime selles, kuidas raporti nimi on, siis algselt ei olnud turvalist pandingust äh, pealkirjas. alles pärast äh, fraktsioonide vahelisi arutelusid me otsustasime, et ka turvaline paindlikkus peab olema pealkirjas. nii et isegi meie endi vahel on tegemist siin poliitilise küsimusega. nüüd on aga arutelu avatud ja esimeseks sõnavõtjaks on Toomas Hendel ja siis Elizabeth Linn. Ich teile vieles, was die Berichterstatter äh, ma toetan üsna paljut sellest, mida raportöör oma sõnavõtus ütles, aga siiski mitte kõike, sest muidu poleks meil arutelu üldse vajagi. ma tahaksin keskenduda järgmistele asjad, asjadele. ma olen raportööriga nõus selles osas, et, et tulevased tööhõivestrateegiad äh, ei tohiks keskenduda mitte üksnes kvaliteetsetele töökohtadele, vaid äh, ka Äh, alalistele täisajaga töökohtadele. Äh, selles punktis me oleme üksmeelel, ma arvan, et me peaksime äh, seda niimoodi ka raportis välja ütlema, punktile kolmteist tuleb midagi juurde lisada, et see seisukoht väga selgelt välja tuleks. mis puudutab paindlikkust, turvalisust ja tööhõivestrateegiaid, siis Äh, mulle tundub, et raportis jääb vajaka selleks, et äh, raab-, tööhõivestrateegia peaks tähendama seda, et eba, äh, jäetakse mainimata see, et need ebatüüpilised lepingud ja ebakindlad töökohad on kasvanud kuuskümmend viis protsenti. ma arvan, et väga palju on siin seda paindlikkust ja liiga vähe turvalisust. seega võib-olla võiks natukene juurde lisada ka punkti neliteist ja siis veel punkt viisteist. siin äh, räägitakse äh, konsensusest sotsiaalpartneritega. ma arvan, et äh, pärast seda, kui me mainime tõhustatud sotsiaalkaitset nende inimeste puhul, kellel sellised töölepingud on siis äh, kui jutt on töötajate õigustest ja ebatüüpilistest tööliikidest, siis äh, selles vallas tuleb olukorda parandada, aga ma ei usu, et me peaksime äh, seda sõnastama nii, nagu see on tehtud punktis üheksateist. me peaksime juhtima tähelepanu sellele, et komisjon ja liikmesriikide valitsused peaksid hoolitsema selle eest, et Äh, nende inimeste õigused, kellel on ebatüüpiline tööleping ka paraneksid ning äh, me peame vaatama ka vastavaid direktiive. Äh, probleem on siin ka dumpinguga, kui töötajaid lihtsalt äh, võetakse tööle ühes kohas, siis viiakse teise kohta, see ei ole probleemiks mitte üksnes Saksamaal. punktis kolmkümmend kaks räägitakse kollektiivsetest palgaläbirääkimistest, et see on väga tõhus vahend tööhõive säilitamiseks. ma arvan, et äh, need arutelud, mis viimastel päevadel on toimunud äh, ning Euroopa Komisjon soovib tegeleda ka selle teemaga. nii et, et asi ei ole ainult kollektiivsetes äh, läbirääkimistes, asi on ka lühiajalises töös äh, ilma igasuguste tagas-, tagatiseta, taga, ilma tagatud palgata ja muude meetmeteta Äh, mul on veel terve rida teisi konstruktiivseid märkusi, ma, äh, mida ma hiljem esitan, aitäh! jah, õnneks ma palusin, et äh, sõnavõtjad lühidalt seda teeksid. meil on veel üks päevakorrapunkt, tuletan meelde, aga proua Linn nüüd palun. aitäh! mul on ka mõned lühikesed märkused. mina tahaksin teada, Äh, te siin kõnelesite äh, sellest, et mõnikord inimesed, on inimeste vaba valik töötada sellise ebatüüpilise lepinguga. ma tahaksin teada, kui sageli on tegemist äh, sellise vaba valikuga. samuti ma tean, et mõnedes liikmesriikides on väga palju ebatüüpilisi töölepinguid Äh, tihtipeale sellise lepinguga inimesi on rohkemgi kui äh, tavalise lepinguga, võib-olla selgitaksite seda olukorda natukene. ja veel üks huvitav asi. nimelt äh, siin räägiti ebaseaduslikust töötamisest. kui ebatüüpilised lepingud kaoksid, kas teie arvates siis seda ebaseaduslikku töötamist oleks rohkem või vähem? ning ma vaatan nüüd ka proua Krüni raportit ja siin ma vajaksin ka paaris punktis selgitust. punktis neli nõutakse, et tuleb laiendada kaitset töötajatele, kellel on ebatüüpiline tööleping. ma sooviksin äh, seda, äh, et te selgitaksite, mida te konkreetselt mõtlete, mida te nõuate ja punktis seitse 7 meil juba on olemas äh, renditöötajate kohta õigusaktid ja peaks hoolitsema selle eest, et neid õigusakte rakendatakse. nüüd punktis neliteist, äh, jällegi ma vajaksin selgitust selle punkti sõnastuse kohta. Äh, siin räägitakse turvalisuse tagamisest, kas te peate siin silmas miinimumsissetuleku tagamisest või on, on jutt siis miinimumsissetulekust või miinimumpalgast? nüüd äh, punkt kuusteist, siin öeldakse, et ettevõtted ei usalda tööturgu. jällegi ma vajaksin natukene selgitust, mida te täpselt sellega mõtlete, et ettevõtted ei usalda tööturgu. ning lõpetuseks punkt kaheksateist. mulle tundub, et see sõnastus on natuke liiga karm, te ütlete, mõistab hukka hukka äh, selle regulaarse töö kuritahtliku asendamise ebatüüpiliste lepingutega. mulle tundub, et selline sõnastus on võib-olla liiga äh, kaugele minev ja võib-olla peaks seda natuke mahendama. aitäh. aitäh, proua Harkin, palun. aitäh ja aitäh ka tänastele esindaja, esinejatele. kõigepealt äh, Äh, tahaksin tänada raportööri töö eest, mis ta selle raporti kallal on teinud. mul on mõned märkused raportöörile kõigepealt. punktis kaks ja käib jutt avatud koostöömeetodist ja sellest, et see on väga oluline vahend äh, võib-olla peaks kuskil juhtima tähelepanu sellele, et see meetod ei ole siiani kuigi tõhusalt toiminud. punktis neli räägite te sellest, et äh, tööõigusel on erinevaid prioriteete võib-olla peaks siia ka tööohutuse ja turvalisuse sisse tooma, sellepärast et raportis te ütlete, et ebatüüpilise lepingute töötajad on äh, vähem kaitstud riski eest. punktis kümme ma olen nõus varase sekkumisega ja te räägite äh, õigusest äh, toetusele nendele inimestele perioodi jooksul, mil nad muutuvad tööhõive kõlbulikumaks. aga Äh, sotsiaalpartnerid siin ütlesid, et see üleminekufaas muutub järjest pikemaks ja pikemaks ja selle teema juurde tuleks ka tulla. jälle ma olen nõus elukestva õppestrateegiaga, aga üks asi, mis raportist välja tuleb, on see, et äh, need töötajad, kellel on ebatüüpiline leping, tõenäoliselt on äh, koolitusega kõige vähem seotud. ja üks küsimus selle uurimuse kohta Äh, väga raske on siin midagi võrrelda, sellepärast et mis on normiks ühes liikmesriigis, võib olla hoopis midagi muud teises liikmesriigis, seetõttu on väga raske saada sidusat ülevaadet. Äh, mis puudutab nüüd neid ebatüüpilisi lepinguid, siis arvestades selles, et selline tööhõivevorm on alles viimasel ajal arenema hakanud, Äh, on äh, tõesti töötajate õigusi ja kaitset vaja natuke muuta, et selle uue lepingutüübiga kohaneda, sest et enamik kaitsemeetmeid on seotud nende standardsete lepingutega, äh, see, need on kõik seotud pensioniõiguste, palgatõusu ja kõige sellega. siis huvitaks mind olukord Taanis ning ametiühingute roll. raportis öeldakse, et ametiühingutel on äärmiselt raske eh, traditsioonilisel viisil tegutseda ja veel üks asi, mida raportis mainitakse, on eh, nende selliste töötajate väga madal sissetulek, kui me räägime kahekümne kahekümne strateegiast ja sellest et, et kaheksakümmend protsenti inimesi on vaesuses, siis me tõesti peaksime vähendama seda protsenti ma arvan, et tõesti siin üheks viisiks oleks ka vaadata neid ebatüüpilisi lepinguid ja veel äh, mõned märkused. Äh, nüüd, äh, mis puudutab neid väga ebatüüpilisi äh, lepinguid, siin öeldakse, et selline olukord on selline, kus kõik kaotavad, nii töövõtjad kui tööandjad ja selle tasuks ka, seda tasuks ka meeles pidada ja lõpetuseks oli väga huvitav kuulata äh, Äh, kui erinevad olid äh, kahe siis Business Europe'i ja Social Europe'i esindajad äh, paindliku turvalisuse osas. ühelt poolt öeldi, et see parandab inimeste võimet tööd saada, teisalt tuleb meeles pidada, et need võimalused on üsna piiratud ja sotsiaalpartnerid jällegi kõnelesid sellest, et on võimalik, et kogu see paindliku turvalisuse idee lihtsalt heidetakse kõrvale, sest see ei toimi, nii et minu arvates äh, on nende kahe lähenemise vahel väga suur lõhe ning raportöör raportis ütleb, et äh, nii paindlikkus kui ka turvalisus äh, ei ole teineteise vastand, vastandid, nii vaid tugevdavad teineteist ja mina sooviksin arvata, et see tõesti nii on. aitäh. aitäh, ma panen kõnelejate nimekirja kinni, sellepärast et meil on veel viis sõnavõtjat härra Koferati ja siis teised. Grazie, president. Nella... ma tänan. Mm, proua Krooni tekstis on väga tähtsaid põhimõttelisi seisukohti, mis minu arvates teevad suure sammu edasi võrreldes nende aruteludega, mis meil varasemal ajal on toimunud. samas on ka probleeme. ja ma ei süüdista proua Krüünit sugugi nende pärast. tahaksin vaid teha mõned üldise iseloomuga märkused ja siis muudatusettepanekud tulevad hiljem. ma kuulsin, et siin väidetavat, et Eh, ebatüüpilised lepingud on tähtsad, sest nii tekib eh, isikutel valikuvabadus, aga reaalsuses ei ole see nii, sest eh, valikuvõimaluse teostamiseks on vaja täita kaks tingimust. esiteks, inimene peab olema teadlik ja ülevaade näitab, et suur enamus ebatüüpiliselt töötavaid isikuid ei ole saanud väga palju koolitust ega ole väga kõrge kvalifitseeritud. ja teine aspekt, selleks, et äh, valida, peab pakkumine olema suurem kui nõudlus me näeme, et ebatüüpilisi lepinguid on üha rohkem. ja raportöör äh, rääkis siin väga tähtsast asjast, karistused neile, kes äh, alalise töö asendavad ebatüüpilise lepinguga, nemad ju ei äh, loo töökohti juurde ja selline käitumisviis ei ole aktsepteeritav. ma arvan, et et tõenäoliselt on saabunud nüüd aeg järgmiseks ja ma tulen siia tagasi selle turvalise paindlikkuse alast diskussiooni juurde. ma arvan, et siin on väga palju olnud segadust. minu arvates kogu turvalise paindlikkuse kontseptsioon on moondunud tegelikult on töötamine muutunud vähem turvaliseks ja ei ole põhjendatud instrumente, mis annavad võimaluse olukord kõige paremini ära kasutada. ma arvan, et meil on vaja tulla tagasi nende arutelude juurde haridussüsteem peab olema kättesaadav. haridus ja väljaõpe, koolitus tuleb siduda lepingu allkirjastamisega, vastasel korral valitseb lihtsalt hea tahe. ja paraku head tahet tihtipeale napib teadmiste tõstmine, ajakohastamine. on midagi, mis peab toimuma süsteemselt ja mida peavad tagant tõukama äriühingud ise, ettevõtted ise meil on vaja ka, et tunnustataks töötajate põhiõigusi ja need õigused peavad olema universaalsed. kui nad seda ei ole, siis juhtub nii, et ebatüüpilised lepingud muutuvad üha enam eh, vahendiks, mida hakatakse meelevaldselt kasutama. kui keegi allkirjastab ebatüüpilise lepingu, siis sellega mm, ei saada neid samu õigusi, mis on alaliste lepingute järgi töötajatel. äriühingule muidugi vähenevad ebatüüpiliste lepingute puhul kulutused tööjõule. ja äriühingud üritavad äh, tööd tõesti katta suurema hulga ebatüüpiliste lepingutega. tihtipeale töötavad nende lepingute alusel just noored paljudes liikmesriikides me näeme, et ebatüüpilised lepingud teevad pealegi suurt kahju. kui sotsiaalkaitse on erinev, siis tekib oht, et alaliste lepingutega töötajad, kes, keda koheldakse õigesti saavad hoopis teistsuguse kohtlemise osaliseks kui need, kes aastaid on töötanud ebatüüpiliste lepingute alusel. viimaste kaitse on piiratud. ja ma kardan, et meie noored märkavad sellist erinevat kohtlemist. ja kõik see vähendab sotsiaalset ühtekuuluvust ühiskonnas. ja veel sotsiaalsest dialoogist rääkides. ma olen selle poolt, et sotsiaalset dialoogi tugevdada. aga meil on probleem esindatusega, esindamisega. sotsiaalpartnerid, tööandjad eh, esindavad eh, väga mitmekesist töötajaskonda suur aitäh, proua Konelisson ja proua Figuredo, nüüd ma pean tõesti teid katkestama, kui te liiga pikalt sõna võtate. Ah, um, yeah. mean... ebatüüpiline leping tähendab seda, et äh, peab olema ka tüüpiline leping, mis on täieajaline ja tähtajatu kui me mõtleme tuleviku peale ja selle peale, et elanikkond vananeb ja et on vaja tööd pereeluga ühendada, siis see on tõesti väga raske. meil on vaja, et need mehed ja naised, kes saavad töötada, seda tõesti saavad teha, aga samas üha rohkem inimesi vajavad mm, hoolitsemist. ja paindlik töö, osaline tööaeg on väga võimsad instrumendid, et kõige sellega toime tulla kaks partnerit, kes mõlemad töötavad kolm päeva nädalas, töötavad juba üks päev rohkem kui täisajaga meestöötaja, kes oma perekonna eest hoolitseb. minu arvates see ebatüüpiline paindlik töösuhe pakub suuri võimalusi töövõtjale ja mida parem seda tehakse, seda parem, aga tihtipeale on see ka ettekäändeks, see paindlik töövorm, et ekspluateerida töövõtjat ja meie kui poliitikud peame kaitsma töötajaid võimalikult hästi ja samas nägema neile ette võimalikult suure paindlikkuse võimaluse. ja proua Linn oli väga huvitav teid kuulda ja tahaks teada, mida veel töötajate kaitsmiseks siit välja pakutakse. Mm, proua Figureido ja härra Toomas Mann mm, seejärel. ma tänan. jah, need ebatüüpilised lepingud, ebatüüpiline töö, turvaline paindlikkus äh, ma tean, et riigiti on siin olukord väga erinev. mina tunnen kõige paremini olukorda Portugalis. ja ebatüüpiliste lepingute levimine, ebatüüpiliste töösuhete levimine on väga tihedalt olnud seotud just turvalise paindlikkuse temaatikaga. tegelikult on töötajaid lausa hakatud ekspluateerima sellel ettekäändel. ja naiste ja noortel on niigi raske töökohta leida ja nüüd on nende tööpanus veelgi vähenenud. võib ju seda kutsuda turvaliseks paindlikkuseks, aga minu riigis küll. enamik töötajad ütlevad, et nemad ei usu sellesse turvalisse paindlikkusse, nemad seda ei taha, nemad tahavad töötada mm, tööõiguse põhimõtteid järgides, nemad tahavad et neile makstaks töötasu, mis aitab neil välja pääseda vaesusest ning tagab neile miinimumväärikuse. et tõesti austataks meeste ja naiste õigusi, aga paraku nii see praegu ei ole. me oleme nüüd arutanud seda turvalist paindlikkust ja samas on tohutult kasvanud äh, ebatüüpilise töö ulatus, ebatavalise töö ulatus ja töötingimused on läinud hullemaks. ja minu küsimus on, et mida nüüd saab ära teha nende probleemidega võitlemiseks ja loomulikult ka tööpuudus on kasvanud, see on veel üks aspekt kui me vaatame nüüd strateegiat kakskümmend kakskümmend, siis raportöör ütleb, et kõige tähtsam on hoida inimesed tööturul. kõige tähtsam on, et inimesel oleks töö, kas see on siis traditsiooniline või mitte. me ei peaks ütlema, et võtke need tööd või jätke. see ja kuidagi ei seondu töö äh, õigusega härra Toomas Mann, palun. Monsieur Thomas Mann. Merci, Madame la Présidente. Naturellement, ce n'est pas très facile. Euh, aber ich denke, man hat... Ma tänan. Loomulikult see kõik on keeruline, aga me nägime, et Pascal Gröni on koostanud suurepärase raporti. Me kõik tahame sel teemal ka sõna võtta, aga paraku peame lühidalt tegema. Pascal, me esitame ka mõned muudatustepanekud. Kollik Keeg Händler just väljus, aga ta ütles neljateistkümnenda lõike kohta, et me peame leidma õige tasakaalu paindlikkuse ja turvalisuse vahel. ja äh, Ole Kristenseni raporti kallal me asume ka tööle ning loodetavasti meil õnnestub ka saavutada hea kompromiss. Äh, sellest teise raportiga me üritasime seda juba teha Te siin juhtisite tähelepanu sellele, et tuleb üles kutsuda sotsiaalpartnereid. ma arvan, et äh, tuleb mõista seda, et kui tegemist on ebatüüpilise tööga, siis äh, on olemas ka turvalisus, need on ühendatavad. Need ebatüüpilised äh, tööd muutuvad üha tüüpilisemaks ja me tahame neid äh, lepinguid Euroopa sotsiaalses mudelis, aga rakendamine on juba midagi, mis jääb liikmesriikide kanda ja tingimused liikmesriigiti on erinevad. nüüd üheksateistkümnes äh, lõige hõlmab erinevaid äh, sätteid, mis on väga olulised Euroopa sotsiaalse mudelite jaoks. ja ma tervitan ka lõiget kakskümmend üheksa meil on olemas Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond nüüd ja see on väga hea, aga meil on ainult üks ehituskivi. me oleme rääkinud ka mikrokrediitidest, aga tihtipeale ei saa seda kasutada preventiivseks lähenemisviisiks, me peame olema väga loomingulised eh, meetmete kasutamisel. tähtis on ka, et Euroopa Sotsiaalfondi toetus oleks nendele meetmetele olemas võib-olla me teeme muudatusettepanekuid, me ei ole väga kriitilised, aga ma usun, et meie muudatusettepanekut raportöör võtab edukalt ka raporti teksti. ma tänan, proua Moran. Euh, ma tänan, ma tänan proua äh, Grünit selle väga kaaluka ja raske arvamuse koostamise eest, sest tegemist on tõesti väga delikaatse teemaga, olukord muutub pidevalt eriti on see teema aktuaalne kriisiaegadel. tahaksin kommenteerida kolme küsimust. kõigepealt see ebatüüpiliste lepingute temaatika. võib-olla siia raportisse kirjutatule võiks lisada ka mõned arvud, mis kajastavad neid uusi töötajate rühmi nendest räägitakse siin arvamuses, aga võib-olla peaks ka arvud siia sisse panema. lõige viis ja seitseteist võib-olla vajaksid täiendamist. ja võib-olla peaks ka selgitama paremini teletööd, kaugtööd võib-olla töötervishoid, töötunnid on, mis tekitavad probleeme, koolitus. Need on uued nähtused eh, selliste töövormide puhul, millest peaks rohkem rääkima. nüüd eh, järgmine punkt puudutab turvalist paindlikkust ma usun, et me peaksime väga suurt rõhku panema sellele, nagu ka proua Harkin ütles, et tuleb valideerida kogemus ning samuti tuleb tagada see, et inimesed oleksid tööle võetavad kogu nende elu jooksul. Äh, mitte siis, äh, kui äh, ettevõttel on raskusi ja tuleb vallandada inimesi, tuleks hakata mõtlema ümberkvalifitseerimisele ning kogemuste valideerimisele, vaid vastupidi, seda tuleks teha kogu, kogu tööaja vältel. jällegi paindliku, turvalisuse, turvalise paindlikkuse kohta. ma sooviksin, et siin oldaks täpsem. Nende eh, lepingute osas, mida me pakume noortele, kellel ei ole veel kvalifikatsiooni ega koolitust, tegemist on eh, rühmaga, mille osas on väga raske lahendusi leida, siin on suured probleemid me ei saa seda lihtsalt äh, mainida, vaid neile on vaja eri, erilist äh, sihtmärgistatud strateegiat. ja lõpetuseks uut liik-, äh, liiki sotsiaaldialoogi kohta, selle kohta väga paljud juba ettepanekuid tehtud, ma arvan, et me peaksime täpsustama seda, et äh, peab mitmekesistama ettevõttes aset leidvat sotsiaaldialoogi. väikestes ja keskmise suurusega äh, ettevõtetes ei ole sotsiaalsel dialoogil samasugune kuju kui suurettevõtetes Äh, seda ei stimuleerita samamoodi ja see raamistik ei ole ka kaitstud samavõrdselt. nii me peame sotsiaalse dialoogi mitmekesisusega samuti arvestama vastavalt ettevõtete suurusele. samuti tahaksin ütelda, et nende erinevate lepingute puhul me peame arvestama ettevõtete tihedust ja nende spetsiifikaid mingis geograafilises piirkonnas. Te teate, et maa ning äh, linnakeskkonna vahel on siin suuri erinevusi. maapiirkondades on ettevõtteid, kuid äh, probleemid seal ei ole täpselt sama kui linnas ning äh, vahel on võib-olla veelgi raskem neile lahendusi leida. nii et ma sooviksin, et me käsitleksime samuti seda aspekti. suur aitäh! et te jätsite mulle piisavalt aega, et äh, sõnavõtuga lõpule jõuda. jah, aitäh, ma tahaksin pöörduda raportööri poole ja kõneletajate poole ja härra Tükaioni poole eelkõige just, mis puudutab äh, karjääri turvaliseks muutmist. Äh, see idee on väga oluline, kuid selle kohta ma ei näe siin midagi suurt. turvalise paindlikkuse lõige mis räägib ka karjääri turvalisusest, tegelikult sellest ei räägi. tegemist on kahe täiesti erineva põhimõttega, eh, turvalise paindlikkuse ja turvalise karjääri puhul. nii et eh, ma ei usu, et me siin päris samast asjast räägiks, kui me tahame edasi liikuda ebatüüpiliste lepingute ja uute tööde osas, siis me ei saa mitte turvalise paindlikkuse läbi lisandväärtust pakkuda, vaid just nimelt tänu sellele, et karjäärid muudetakse turvaliseks. ma olen küll natukene järsk oma sõnavõtus, kuid vahel lihtsalt tuleb äh, selgelt välja öelda, mis me mõtleme. ma tõesti väga vabandan, aga kõigil teil on nüüd vaid kaks minutit aega ja kindlasti avaneb meil veel kunagi hiljem võimalus partnerlusraporti väljatöötamise raames neil küsimustel pikemalt peatuda. sest ärgem unustagem, et meil on veel üks päevakorrapunkt täna. ja nüüd äh, jätkame meie külalistega samas järjekorras kui enne, kõigepealt proua Pilleta Eurofondi nimel. To... Äh, aitäh, äh, ma vastaksin ühele küsimusele, mis puudutas seda, Äh, kui palju on neid inimesi, kellel on selline väga ebatüüpiline leping. ühes äh, uurimuses, mille me läbi viitsime, viisime, tuli välja, et umbes kaheksa protsenti kõrgharidusega inimestest on sellisel äh, väga ebatüüpilisel lepingul. probleem on aga mitte selles, probleem on selles, kui kauaks sellise lepinguga tööle jääda kui äh, kiiresti liigutakse selliselt ebatüüpiliselt lepingult teisele lepingule, mis võib-olla ei ole küll rohkem alaline, aga selline, mis annab rohkem õigusi, eriti õigusi pensionile, rohkem õigusi tervisekindlustusele ja nõnda edasi. see minu meelest on peamine probleem ning äh, üleminek siis sellest äh, väga ebatüüpilisest teisele äh, lepingule on kõrge kvalifikatsiooniga töötajate suure hulgas kiirem. teine küsimus puudutas naisi. ma ei hakka siin laskuma üksikasjadesse sooliste lõhede teemal, need on olemas, meil on väga vähe kvantifitseeritud andmeid selle kohta aga me võime öelda näiteks et, et Luksemburgis üheksakümmend üheksa protsenti töötajaid, kes töötavad alla kümne tunni, on naised. see on äh, loomulikult ainult üks näide, aga äh, nende ebatüüpiliste lepingutega töötajate hulgas on naised enamuses ja see mõjutab nende tulevast turvalisust ja kindlustatust suur aitäh, härra Sõruti um,. Yeah, like to... aitäh, mina tahaksin rõhutada paari asja, kõigepealt seda, äh, vastates härra Kajonile, äh, väga hea, et te küsite, küsisite meilt, mida me selles vallas oleme teinud ja te viitasite ühisele tööturu analüüsile. minu arvates on tegemist väga olulise tööga, millele saame oma edasise tegevuse rajada nii riiklikul tasandil ja seetõttu ma seda viidet ka tervitan nüüd, kuidas seda kaitstust tagada, selle kohta esitati küsimus, seda tegi proua Kornelissen ma tahaksin korrata, et äh, paindlik turvalisus tähendab paindlikkust ja turvalisust, selles ei ole mingit kahtlust. ja teine asi, mida ma öelda tahaksin, on see, et meie Euroopa tasandil sotsiaalpartneritena oleme korduvalt äh, kokku leppinud tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal, tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal direktiivide osas, mis puudutab äh, osalise ajaga töötamist ja tähtajalisi lepinguid me oleme ka kaugtöötamise osas äh, sõlminud kokkuleppe. mulle tundub, et äh, nende kokkulepete üldine eesmärk oli luua äh, või panna alus mittediskrimineerimise põhimõttele seega meil on juba olemas selles valdkonnas Euroopa tasandil õigusaktid ning nüüd tuleks meetmeid rakendada riiklikul tasandil. ja veel üks asi, mis puudutab Äh, varimajandust. me kõik oleme nõus, et tegemist on äh, valdkonnaga, äh, kus tuleks meetme me, ja me tervitame viiteid raportis sellele. inimesed, kes töötavad mustal turul, on tõesti halvas olukorras ning Äh, neid ei tohiks segi ajada teiste töötajatega, äh, kes töötavad siis legaalselt. ja ma tahaksin meelde tuletada seda, et paindlikud äh, töölepingud on seaduslikud. härra Tükaja, kaks minutit, palun. jah, aitäh. esmalt ma tahaksin kinnitada, et jah, äh, meil on neljakümne viie lehekülje inglisekeelne ühine tööturu analüüs. me, muidugi võib äh, üritada leida lahendusi, aga see valem on väga-väga keerukas. kui me tahame konstruktiivset arutelu, siis me peame ka sellega leppima, et mõiste turvaline paindlikkus on väga keeruline. teiseks on veel kaksteist raportit koostatud. me sõlmisime lepingu inklusiivse tööturu kohta. me üritame sotsiaalpartneritega Euroopa tasandil leida lahendusi. kolm lepingut tegelikult. meil on kolm lepingut raamtegevuskava formaalsete, informaalsete kogemuste valideerimiseks. mida see tähendab? see tähendab seda, et formaalsete, informaalsete oskuste valideerimine on väga oluline. seda eriti nende puhul, kellel ei ole kindlat töökohta. tegemist on inimese, inimestega, kellel on ebatüüpsed lepingud, tihti nende äh, haridus on äh, või nende kvalifikatsioon on madal. ja ebatüüpilised töölepingud puudutavad eelkõige just mittekvalifitseeritud isikuid. seega on oluline, et valideeritaks nende oskused. nii et siin on koolituse osas väga palju vaja ette võtta. kui me tahame edasi liikuda neis küsimustes ja kui me tahame liikuda sellelt edasi, kui me tahame sellest liikuda edasi tähtajatute lepingutesse, siis on palju tööd vaja teha. CDFOP-i raportis on öeldud, et Äh, üle viiekümne aastased äh, ebatüüpsuslepingutega töötajad on kõige hapramas olukorras. me oleme kõik nõus, et äh, koolitus on vajalik, kuid kriisi puhul esmalt kaob ära just koolituse eelarve. Te näete, et need raskused, mis meie ees seisavad, on sellised, et ei piisa lihtsalt asjade selgitamisest, vaid tuleb leida väga keerukaid lahendusi tegi, rääkinud küll äh, karjääride turvaliseks muutmisest, kuid vast äh, kunagi tulevikus on meil aega selleks. proua Grüni, kahjuks ei saa ma teile enam täna väga palju aega anda, sellepärast et meil on jäänud veel ka äh, viimane härra Sõrgase raport, kuid palun siiski. jah, ma teen tõesti väga kiirelt kolleegidel on kindlasti võimalik veel ka muudatusettepanekuid teha äh, kuni märtsi lõpuni. ma kuulsin, et teil on väga palju küsimusi, kuid äh, täisajaga tähtajatu leping on minu jaoks reegel. kui valitakse ebatüüpiline lepe, siis see on väga haruldane juhtum, kuid sellega tuleb siiski arvestada, on naisi, kes valivad äh, Äh, selle ei tööta väga palju, sellepärast et nad tahavad kokku viia töö ja pereelu, kuid see ei ole reegliks. ning vaid mõned isikud teevad sellise valiku ning tihtilugu kahjuks ebatüüpsed lepingud on pigem peale surutud, mitte aga vaba valik. seejärel räägiti töötajate tervishoiust, turvalisusest, koolitusest minu jaoks on tegemist õigustega, mis peaksid olema kõikidel töötajatel, ükskõik milline nende leping ka ei oleks. ja ma usun, et äh, selle raportiga me peaksime ka üritama seda tagada ja samuti komisjoni poole pöörduma selle nõudmisega. lõikes kümme ja proua Figureido küsimus äh, selle kohta siin ma ei ütle, et äh, ebatüüpiline lepe peab olema nüüd äh, selleks vastuseks, mis me oleme leidnud, kuid ma nendin, et isikud, kes jäävad väga pika ajaga töötuks, neil on väga keerukas tagasi pöörduda tööle ning äh, kui nad aga näiteks saavad kiirelt võib-olla lühiajalise lepingu, mis ajaliselt või tunniliselt on lühike. see võimaldab neil äh, ühe jalaga veel ettevõttesse jääda ja seejärel on veel neil kergem leida juba tüüpilisem töölepe. ettevõte Proolin, kellel on vähe usaldust tööturgu, seda seetõttu, et neil ei ole nähtavust ning kriisiolukorras on see veelgi äh, tõsisemaks muutunud see probleem, nii et seega siis jah, nad valivad ebatüüpsed lepingud, kuid see ei tohi samuti reegliks saada ning seetõttu ma rõhutan ka sanktsioonide olulisust. kui hakatakse tavalisi lepinguid ebatüüpilisteks muutma. ja ma arvan, et selles küsimuses tuleb olla vägagi karmikäeline professionaalsete karjääride turvaliseks muutmine, jah, me oleme sellest rääkinud, eraldi lõige selle kohta ei ole, kuid proua Perez, võib-olla me võime seda omavahel veel arutada, aga mina igastahes ei ole kuidagi selle vastu. vastupidi, minu jaoks on see samuti väga oluline küsimus. minu jaoks on eesmärgiks just nimelt tagada, et võimalikult palju inimesi töötab ning et võimalikult suur osa lepingutest oleksid tavaliselt tüüpilised kardan, et nüüd kõigile ei vastanud, aga üritasin võimalikult lühidalt teha. suur aitäh! me oleme nüüd äh, esimese etapiga selle raporti puhul läbi saanud ja muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg on kakskümmend üheksa märts, nii et palju aega ei ole, kell kaksteist seejärel me arutame neid muudatusettepanekuid kahekümne seitsmendal aprillil. ja teisel juunil leiab aset hääletus. ja nüüd jõuame viimase päevakorrapunktini täna pärastlõunal. ja selleks on Alejandro Cercase arvamus mis on mõeldud äh, kodanikuvabaduste komisjonile. ja see puudutab ühtset elamis- ja tööloa taotlemiste korda. ja ma annaksingi sõna nüüd raportöörile, kes äh, selgitab meile selle küsimuse konteksti. ja praegu on siis äh, läbirääkimised uuesti pihta hakkamas, palun. Merci. Gracias, señora presidenta. aitäh. Äh, nagu te ütlesite, on äh, sellel teemal äh, ka juba mõningane ajalugu. seega raportit ei hakanud ma kirjutama mitte tühjalt kohalt. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, meie komisjon juba koostas selleteemalise raporti, siis oli tegemist aga nõuandemenetlusega, praegu me oleme kaasseadusandja rollis. Äh, sellel probleem, teemal on pikka ajalugu, äh, see puudutab siis kolmandate riikide töötajate töötingimusi Euroopas, tegemist on siis nendega, kes siin on legaalselt me peame silmas pidama seda, et me tegeleme eh, selle teemaga koos Kodanike Vabaduse Komisjoniga, nii et, et me ei ole ainuvastutavad, me vastutame selle ettepaneku teatud punktide eest, mitte kogu direktiivi eest. ja seetõttu minu ettepanek just keskenduski nimelt nendele punkt, konkreetsetele punktidele ja põhjenduspunktidele Äh, selle teema taust on väga hästi teada, sisseränne on oluline teema Euroopa Ühenduse poliitikas, on seda alati olnud, aga on ka järjest olulisemaks muutunud. Äh, tahaksin meelde tuletada, et äh, Lissaboni strateegiast saadik on avaldatud erinevaid komisjoni teatisi ning äh, seal on üritatud paika panna siis äh, kriteeriumid seadusliku ja ebaseadusliku sisserändega toimetulemiseks. Äh, nagu ma ütlesin, me peame suhtuma väga karmilt ebaseadusliku sisserände vastu, aga me peame aitama neid inimesi, kes tulevad Euroopasse seaduslikult, saavutada parem elukvaliteet endale ja oma peredele. me peame pöörama tähelepanu oma majandusele, oma sotsiaalmudelile ning äh, me oleme juba kõrvaldanud neid takistusi, äh, mis ei lase siis äh, sisserändajatel omada samasuguseid õigusi nagu kohalikel. me peame töötajaid võrdselt kohtlema Äh, olgu nad siis pärit liikmesriikidest või tulnud väljastpoolt äh, ja ma tahaksin kohe öelda, et nagu kõik ühenduse õigusaktid, äh, peab ka see direktiiv kinni lähemuse põhimõttest. siin ei ole juttu sotsiaalkindlustus või tööhõiveõigustest. seda reguleer-, küsi-, neid küsimusi reguleerivad liikmesriigid ise vastavalt oma seadustele. aga meie ütleme, et äh, ühes või teises riigis äh, peab kolmandast riigist pärit oleval äh, töötajal olema samasugune, sama, olema samasugused õigused nagu selle oma riigi oma töötajatel. me räägime võrdsusest ja mitte niivõrd sisulistest asjadest. kahe tuhande viiendal aastal avaldati selleteemaline teatis ja pärast Lissaboni lepingut räägitakse sellest, et Euroopa tuleb kõigi jaoks atraktiivsemaks muuta. kahe tuhande kuuendal aastal ilmus veel üks teatis, kus käsitleti siis sisserände küsimusi ja seda, kas, kuidas seda seostada töötajate sotsiaalse integratsiooniga Äh, me teame, et integratsiooniga on probleeme, kui töö vallas inimestel ei ole võrdseid õigusi, siis meil on põhiõiguste harta, äh, selle artikkel kaksteist, äh, kus käib jutt siis ühinemisvabadusest, õigusest haridusele Äh, võrdsele kohtlemisele töökohal ja harta kahekümne esimeses artiklis räägitakse mittediskrimineerimisest, äh, õigusest teenustele ja kolmekümne esimeses artiklis äh, õiglastest töötingimusest, nelikümmend neli töökindlustust, nelikümmend viis tervisekaitse ning täna eesistuja, me peame küsima endalt, kas me oleme valmis kolmandate riikide kodanikele, kes legaalselt siin töötavad, samad õigused kui oma kodanikele. ma arvan, et libekomisjon peab vastama esimesele küsimusele Äh, punktis kolm libe peab otsustama, kas anda need õigused kõigile seaduslikele sisserändajatele, kes Euroopas töötavad või äh, välistatakse need, kes on tulnud siia kui asüülitaotlejad, kes on tulnud lühikeseks ajaks äh, ja piirat-, kuidagi siis piiratakse seda võrdse kohtlemise põhimõtet, selle kõigega peab tegelema libekomisjon meie peame hoolitsema selle eest, et see, mida me teeme, on järjepidev. ning nüüd tulles artikli kaksteist juurde, siin on meie komisjonil pädevus kõik need õigused, kas neist tuleb kinni pidada või kas me välistame teatud õigused ja lubame liikmesriikidel teatud õigused ära võtta eh, sisserännanud töötajatelt Need muudatusettepanekud, mis mina olen ette valminu, valmistanud, üritavad komisjoni teksti paremaks muuta. komisjoni tekst on loomulikult positiivne ja parandab hetkeolukorda, aga selles tekstis on teatud äh, vastuolusid, mida on raske seletada. ma arvan, et kodanike ühiskond, kirikud, vabaühendused ja ametiühingud äh, Äh, neil on küsimusi ja me peame teadma, kuidas nende küsimustele vastata. mainiksin mõningaid kõige olulisemaid muudatusettepanekuid, sest et äh, minu arvates äh, on meil vaja läbirääkimisi ja dialoogi nõukoguga selleks, et leida lahendus. alustan ettepanekust kolmteist, mis puudutab punkti kaksteist direktiivi eelnõus komisjon annab liikmesriikidele õiguse kõrvaldada äh, äh, teatud õigusi ja töötu abirahasid äh, mõningatelt inimestelt seega äh, sisserändajad jääksid ka ilma siis tervisekindlustusest või äh, eluasemetoetusest või ka äh, peretoetustest ja see oleks vastuolus kõigi nende avaldustega, mida me võrdsete õiguste teemal tegime. ja ma tahaksin küsida komisjonilt ja nõukogult, miks see asi nii on, kui inimene kaotab töö, miks ta siis kaotab õiguse ka tervisekindlustusele miks see äh, niimoodi tahate teha? Äh, me räägime siin seaduslikult Euroopas elavatest inimestest äh, ja mulle tundub, et et äh, see, ma loodan, et see muudatusettepanek, mida ma esitasin, leiab toetust nüüd äh, kaksteist. kui keegi jääb tööst ilma, siis komisjon ütleb, et äh, nad ei tohiks enam ka ametiühinguga liituda, nad kaotaks oma ühinemisvabaduse. kui inimene kaotab töökoha, olgu ta siis liikmesriigi kodanik või kolmandast riigist pärit, siis ta ometigi ei kaota võimet vabalt asu-, ühenduste või ametiühingutega liituda. minu arvates arvates on tegemist täiesti põhjendamatu diskrimineerimisega ning komisjon ja nõukogu peaksid sellele mõtlema. ning äh, kolmas ettepanek, äh, muudatusettepanek kaheksa, mis puudutab jällegi punkti kaksteist, liikmesriikide võimalus maksusoodustused ära võtta inimestelt, kes seaduslikult elavad äh, selles riigis ja makse maksavad kuidas äh, saab neilt nõuda kõiki makse ja samas maksusoodustused ära võtta? Äh, ma arvan, et äh, selline lähenemine on ebainimlik ja julm ja täiesti põhjendamatu. ja lõpetuseks, proua eesistuja, arvan ma, et me liigume õiges suunas, meil on muudatusettepanek neli, kus öeldakse, et töötajad kes on lähetatud, seega siis lähetatud töötajad. see direktiivi eelnõu lubab äh, siin ebavõrdset kohtlemist äh, näiteks äh, kui on äh, kaks töötajat ettevõttest, mis on, nad on lähedatud teistesse liikmesriiki, siis see direktiiv lubab lähedatud töötajal, kes ei ole ühenduse kodanik, seda lubab teda äh, teistmoodi kohelda kui liikmesriigi kodanikku. minu arvates on see absurdne. ma arvan, et selline tõlgendus tuleb välja jätta. komisjon ütleb, et see ei olnud selle sätte kavatsus ka lähetatud töötajaid käsitlev lähetatud töötajate direktiiv, aga kui see nii on, siis tuleb öelda selgelt välja, et lähetatud töötajate puhul kehtivad samuti võrdse kohtlemise põhimõtted ja seda reguleerib eraldi direktiiv. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et on võimalik nõukoguga siis tõesti läbi rääkida äh, Äh, ja me võime seda teha siis, kui eesistujamaaks on minu kodumaa, siis on meil tõesti võimalus ja me peame asju äh, edasi arendama. aga lisaks sellele, et ma olen hispaanlane, olen ma ka parlamendisaadik ja ma arvan, et me tõesti peaksime tegema jõupingutusi selleks, et esimesel lugemisel me ei aktsepteeriks sada protsenti nõukogu eh, enamuse seisukohta. Eh, nõukogu ja komisjon peavad eh, aru saama, et on veel üks seadusandlik organ, nad peavad parlamenti kuulama. ja kui ma eksin, no hea küll, aga ma arvan, et komisjon tõesti peaks olema avatud läbirääkimisele ja kompromissidele, eriti just nende võtmetähtsusega elementide osas, sest kaalul on lõppude lõpuks meie usaldusväärsus. ning need avaldused, mida me varem oleme täiesti õigustatult teinud, et Euroopa ei peaks olema illegaalse sisserände piirkond Euroopasse tulejatel peavad olema paberid korras ja neid tuleb integreerida meie ühiskonda aga meil on vaja õigeid vahendeid selleks, et seda teha, me ei saa lubada esimese ja teise klassi kodanikke, sõltuvalt nende nahavärvist või sellest, kust nad tulevad, inimesed, kes töötavad teadus, seaduslikult, neil peavad olema samasugused õigused nagu äh, liikmesriikide endi töötajatel. suur aitäh, härra raportöör, selle dünaamilise ettekande eest me oleme nüüd äh, oma aja ära kulutanud tõlgid lubasid meil kümme minutit äh, üle minna, nii et äh, meil on kolm sõnavõtu soovijat. ma piiran teie kõneaega või lõpetame arutelu homme, kuidas te soovite? homme. nii et äh, kõigepealt kümme minutit veel lisaaega ja siis lõpetame homme. Te olete nõus, raportöör, jah? proua Amen Reuter collega Serkas weet dat, dat ik, ehm, dat ik heel vaak um, op... Lugupeetud eh, esimees, eh, härra Serkas. jah, ma olen paljuski nõus eh, härra Serkasega, aga siin lähtepunkti osas ma olen nõus üldiselt aga siiski, me peame mõistma, et siin tahetakse sisse viita, viia uut liiki õigusi. ja härra Sergas läheb isegi veel kaugemale. kahe tuhande kolmanda aasta nõukogu määrus sisaldab äh, ka lisa, kus on erisätted. aga seda kolleeg ei puuduta. ja mina tahaksin selle lisa siit välja jätta. vabandust, see puudutab käesolevat eelnõu. mina tahaksin selle lisa välja jätta. nüüd muudatusettepanekud. põhjenduspunkti üheksa osas on mulle jäänud mulje, et komisjoni dokument on parem kui härra Serkase oma muudatusettepanek kaks. siin öeldakse vaid direktiivis räägitakse lähetatud töötajatest, lähetatud teenistusest. ja ma tahaksin teada, mida härra Serkas selle all silmas peab. kui ta räägib piiriülestest olukordadest liikmesriikide vahel. minu meelest on siin komisjoni dokument parem ja samuti ma tahaksin teada komisjonilt, mida tähendab see, kui me ütleme, et, et muid õigusi peale Euroopa õigust ei tohi kohaldada muudatusettepanek neli. millised on selle osa mahatõmbamise mõtted ja viies ja kuues ma ei usu, et tegemist oleks siin hea sõnastusega, me räägime siin koolitusest, haridusest. minu meelest see ei käi ettepaneku alla. lisaks sellele räägitakse liikmesriikide sätetest sotsiaalkindlustuse osas kui meil on vaja menetlust Äh, mis, mille lõpptulemuseks on direktiiv, siis me kaugemale minna ei saa. kaks A muudatusettepanek, siin nõutakse seda, et nende õigust ei piirataks, üksteist, siin ma ei saa aru, mis on selle tagajärjed ning neliteist ja viisteist, nende osas ma olen nõus et lõpus on kõik nii, nagu peab, aga siiski on selliseid elemente, millega ma ei saa nõustuda. samuti on selliseid elemente, mida ma ei maininud, aga, aga nagu millega ma nõustuda ei saa. proua Lambert mäletab kindlasti, et eelmine aasta tehti üks muudatusettepanek, mis lükati tagasi, aga mille osas me olime ühel nõul, aitäh. Äh, merci beaucoup. Äh,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 elanikega. ja tahetakse lihtsustada eh, nende olukorda praegusega võrreldes. aga võib-olla raportöör leiab, et eh, sellega hakatakse õõnestama subsidiaarsuse põhimõtet, sest meil on teatud sotsiaalpoliitika valdkonnad, eh, millega tegeldakse liikmesriigi tasandil ja artiklis kaksteist on ka viga sees. me räägime siin inimestest, kes tulevad eh, Euroopa Liitu nii töö kui elamise eesmärgil, nad saavad elamisloa, eh, mis võimaldab neil ka töötada. aga võimalik, et nad tulevad mingite muude soovidega Euroopa Liitu, näiteks eh, Soomes. Eh, kõik sõltub eh, kohast, kus tahetakse elama mm, hakata. siin me aga ütleme, et nendele inimestele hakkab kohalduma ka sotsiaalne kaitse, ehkki nende elukoht võib-olla ei ole üldse Soome. meil on Soomes väga pikk piir Venemaaga ja tihtipeale tulevad venelased üle piiri tööle, aga seda väga lühikeseks ajaks. ja nende perekonnad jäävad Venemaale. samas siin kirja pandud sätted tähendab seda, et kõik pereliikmed saavad ka tulla Soome ning kasutada meie sotsiaalkindlustussüsteemi hüvesid. me leiame, et see ikkagi peaks jääma liikmesriigi otsustada ja Soome oleks sellise lähemisviisi vastu, nagu siin on. meie arvame, et tähtis on vaadata elamiskohta, seda peab arvestama. me ei ole veel välja arvutanud, mida see kõik maksma läheb. me räägime siin ühest komast kolmest miljardist eurost seda peab arvestama kolmeteistkümnendas punktis. et kas need õigused hakkavad kohalduma ka teistele kui töötajatele. kui nii, siis tõesti minnakse liiga kaugele. jah, aitäh. kell on nüüd kahekümne minuti pärast seitse ja nagu ma ütlesin, siis teeme nüüd pausi. vastasel juhul me lihtsalt peame väga kiirelt lõpetama ja ma teen ettepaneku, et homme hommikul esimese punktina me tuleme selle juurde tagasi ja seejärel annan sõna proua Lambertile, kes loodetavasti siin on ning proua Vinkevitš-Jutele, kes samuti vast saab siin olla ning siis võtame kokku arutelu. suur aitäh kõikidele!